kallid kolleegid, teen jälle ettepaneku äh, alustada oma koosolekuga ning mis puudutab päevakorra vastuvõtmist, siis teen teile ettepaneku viia sisse kaks muudatust. kõigepealt, äh, mis puudutab kompromissettepanekuid, äh, madam proua Lamberti raporti puhul, siis esialgu oli tegemist punktiga kuus ja Ehm, minu jaoks arusaamatutel põhjustel, kuid eh, mis on enamuse poolt eh, vastu võetud. Eh, see punkt viiakse nüüd punkti alla üheksa ja samal moel meie kolleegi proua Göntsi raport hariduse kohta, mis oli punkt kuusteist enne, võetakse läbi enne punkti viisteist, kui teil ei ole eh, lisamärkusi ega lisapalveid päevakorra muutmiseks, siis minge nüüd esimehe teadete juurde, mida on kokku viis. esimene teadaanne puudutab suulisi muudatusettepanekuid edaspidi vastavalt uue AFCO komisjoni ettepanekuga Äh, siis äh, selleks, et äh, seista vastu ähm, suulisele muudatusettepanekule, siis peab vähemalt viis protsenti liikmetest selle vastu olema. meie komisjoni raames tähendab see seda, et kolm liiget peavad olema selle vastu ja see reegel hakkab kehtima tänasest. teine ähm, teadaanne puudutab sisedigitaalturgu turu äh, strateegilist algatust. Te teate, et infokomisjon töötab vastava resolutsiooni ettepaneku kallal, mis äh, tugineb saja kümnendale kodukorra artiklile ja mis puudutab sisedigitaalturgu ja see teema peaks käsitlusele minema plenaaris juulikuus ja see on seotud komisjoni teat-, teatisega, mis puudutab sama teemat, IMCO komisjon palus kõikidel huvitatud komisjonidel neile saata soovitusi lõikude kohta, mida teksti saaks lisada ja nende komisjonide hulgas, keda peeti sobivaks üles kutsuda neid lisandusi tegema, oleme ka meie. seega koordinaatorid äh, kiitsid selle kahekümnendal mail heaks e, ja siis äh, meie ähm, panus kiideti heaks. nii, ja see äh, saadeti IMCO-le edasi, ma loodan, et koordinaatorid et äh, kaalusid äh, siin seda küsimust. see dokument on, äh, saab teile kättesaadavaks peagi ja saadetakse laiali elektrooniliselt. kolmas teadaanne puudutab globaliseerimisega kohanemise fondi olukorda ja nagu komisjoni liikmed ehk juba teavad ja mäletavad, et meie komisjon võttis eelmise aasta lõpus vastu läbirääkimiste mandaadi Euroopa Parlamendi poolt ja et seda kinnitati üle ka kui võtmeküsimust ülemkogus seitsmendal ja kaheksandal toim-, veebruaril toimunud kohtumisel ning öö, äh, öö, äh, Iiri eesistuja ei saanud Korepirilt äh, mandaati parlamendiga läbirääkimiseks. seetõttu soovime selle teema saata otse EBSCO nõukogu ette kahekümnendal juunil selleks, et et ähm, läbirääkimised saaksid alata Leedu eesistumise ajal äh, raportöör äh, proua Harkin on siin meie ju, meie, meil nüüd kohal siin ja võib-olla ta soovib midagi äh, lisada siia. suur tänu teile lühidalt, sellepärast et te andsite juba enamiku informatsiooni ära, rääkisin Iiri eesistujaga mitmel puhul ja nad ütlesid, et nad on teinud kõik endast sõltuva, kaasa arvatud ka ministritega kohtumised, kahepoolsed kohtumised, riigipeadega äh, kohtumised, kes, äh, kelle riigid on mm, selle teema vastu, kuid mingisugust edu ei ole siiamaale saavutatud. Koreperis äh, see küsimus kukkus läbi, nii et nad püüavad selle küsimusega minna nüüd EBSCO nõukokku. ma arvan, et meie peaksime, võiksime täna hommikul siin arutada seda, kas meil oleks võimalik vaadata, kas oleks võimalik ehm, seda raportit hääletada juulikuu plenaaris, et avaldada EBSCO eh, nõukogule survet juuni lõpus, võib-olla saaksime saata Iiri eesistujale kirja vastava sisuga ja öelda, et me teeme seda, sest Äh, miski muu ei paista töötavat, tahtsin teile lihtsalt need soovitused edastada. aitäh, kallis raportöör, aitäh nende ettepanekute eest. minu vastus on, et võib-olla saaksin teie nimel saata kirja vastavale ministrile, Iiri ministrile, kes on selle teema eest vastu-, kohta ning informeerite sellest ka EBSCO nõukogu, et see punkt võetaks päevakorda ja me loodame, et see nõukogu lõpeb mandaadi andmisega, muidu peame minema esimese lugemise hääletusele juulikuu plenaaris, mis tähendab, et eh, see tuleb juulikuus eh, komisjoni päevakorda, eh, kui just mandaati ei ole antud EBSCO nõukogu raames kahekümnendal juunil. kas see ettepanek sobib teile? kahjuks Rahvapartei koordinaator ei ole siin, nii et me peame temaga veel läbi rääkima, kuid teen siiski ettepaneku praegu see äh, ettepanek äh, vastu võtta ähm, proua Bauer, kes on variraportöör, võib-olla soovite samuti sõna võtta ja oma koordinaatorit sellest samuti veenda? jah, ma olen täiesti nõus äh, proua Harkini ettepanekuga ja mulle näib, et praegustel tingimustel ei saa me kuigi palju ära teha. me ei saa siin rohkem ära teha Äh, saame selle küsimuse tõstatada juulikuu plenaaris ja võib-olla sellest piisab ka. ma arvan, et äh, suuline küsimus oleks ähm, meiepoolsete heidutusvahendite järjekorras muidugi üks etapp, äh, kuid kõigepealt Äh, meil ei õnnestu seda teemat tõstatada juunikuu plenaaris, sellepärast et äh, seal on äh, täiesti nördima panev olukord juba ja ma arvan seega, et kiri, mis sisaldab ähvardust, et see teema läheb esimesel lugemisel hääletusel, me peame siin kokku leppima, et äh, kui me toetame seda ideed saata ministrile vastav sisuline kiri ja hoiatame, et me võime selle teema tõstatada juulikuu plenaaris, see ei lähe meile äh, iseenesest äh, midagi maksma. me peaksime muidugi selle ka läbi viima, kui EBSCO nõukogu ei anna läbirääkimiste mandaati, nii et mina äh, esitan teile selle küsimuse, eriti muidugi äh, asjast huvitatud küsimustele äh, raportöörile ja variraportööride on see, kas me oleme valmis minema hääletusele esimesel lugemisel, kui EBSCO nõukogu raames kahekümnendal juunil midagi ei toimu, see on see põhiline küsimus kus me peame otsuse langetama, nagu ma aru saan, on pearaportöör nõus, palun nüüd härra Serkas. jah. ma olen nõus sellega, et me peame püüdma seda teemat tõstatada juulikuu plenaris. jah, me viitame oma kirjas ka muidugi sellele, et oleme avatud võimalusele see nõue tagasi võtta, hääletus juulikuus läbi viia, kui EBSCO nõukogu jõuab kokkuleppele ja isegi kui on esimese lugemise mandaat, siis oleme valmis äh, jõudma läbi kiirete läbirääkimiste kokkuleppele teise lugemise raames. Lähkem, mingem siis niimoodi edasi ja muidugi räägin läbi raportööriga ja variraportööridega eh, selle kirja teemal, enne kui ära, selle ära saadan. neljanda punkti all on mul teile väga hea uudis teatada, sellepärast et eh, tõlketellimusi ei ole tulnud tühistada, nii et siin on olnud edasiminek. ma loodan, et jätkame samas liinis. viies punkt puudutab kohtumiste elektroonilisi kaustu. tahaksin teile meelde tuletada, et edaspidi on meie ehm, kohtumiste kaustad kättesaadavad läbi e-miitingu liidesse ja meie kohtumised kantakse ka internetis üle. see tähendab, et need tohutud paberikuhjad peaksid lõpuks meie laudadelt ka kaduma, vähemalt see on meie eesmärk. kolmas punkt puudutab Äh, kohtumiste protokollide vastuvõtmist, teen ettepaneku vastu võtta protokollid kaheksandast kuni üheksandast oktoobrist, kuuendast novembrist, kolmeteistkümnendast novembrist, üheksateistkümnendast novembrist, kahekümne kaheksandast, kahekümne üheksandast novembrist, kuuendast detsembrist ja kaheksateistkümnendast detsembrist aastast kaks tuhat kaksteist. kui teil ei ole vastuväiteid, siis oleme need vastu võtnud. nüüd mingem neljanda päevakorrapunkti juurde, kus ma saan anda sõna meie raportöörile Olle Kristensenile Ehm, noorte, noorsoostrateegia eh, rakendamise küsimuses aastateks eh, kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kaksteist. praegu on eh, meie jaoks küsimus ehm, muudatusettepanekute kaalumises. tegemist on algatusraportiga ja siin on esitatud viiskümmend seitse muudatusettepanekut ja viisteist kompromissmuudatusettepanekut on nüüdseks juba kirja pandud. tegemist on arvamusega, mis meie anname kultuurikomisjonile. Nad on saanud oma arvamuse ka regikomisjonilt ja raportööriks on kultuurikomisjonis härra Papa-Nikolau Äh, Rahvaparteist. nagu te teate, on tegemist küsimusega, kus me äh, palusime olla seotud komisjoniks ja kultuurikomisjon, kes omalt poolt koostab äh, Äh, samasugust äh, raportit ei soovinud seda, nii et ma loodan, et lõpuks äh, saame plenaariks kõik oma küsimused lahendatud õigeaegselt ja ühendatud. kui sõna on raportil härra, raportööril härra Kristjansonil, palun. aitäh, esimees ja suur tänu kõigepealt kõigile variraportööridele väga kiirete vastutus, vastuste eest, meil oli viiskümmend seitse muudatusettepanekut kokku ja nende alusel koostati viisteist ähm, kompromissettepanekud, mis sellel nädalal läbi vaadatakse ja nagu te teate, on meil siin väga suur ajaline surve, et äh, see mm, arvamus õigeks ajaks koostada äh, kultuurikomisjoni jaoks. kuid see tähendab ka seda kahjuks, et meil ei ole olnud äh, korralikku arutelu muudatusettepanekute üle enne tänast päeva ja me oleme pidanud ka kompromissettepanekute tõlke kallal põhjalikku tööd tegema. kuid vähemalt suutsime sisulistes punktides variraportööridega kokku leppida. samuti on oluline, et kultuurikomisjon saab meie arvamuse ja ma arvan, et me võime oma töö üle uhked olla see raport püüab hinnata noorsoostrateegia esimest kolme aastat ning vaadata järgmist kolme aastat, eriti just äh, tööpuuduse probleemi lahendada püüdes. Äh, mul on väga hea meel, et me oleme oma arvamust siin väljendanud, sest paljud tööturu aspektid ei ole esialgsest tekstist ning ma arvan, et on väga hea, et me keskendume just äh, tööturu küsimusele äh, oma tekstis. tahtsin välja tuua konkreetseid punkte siin, äh, kus meil õnnestus kokku leppida ja see puudutab peaaegu kõiki neid kompromisse, võib-olla siin on teatud punktid siiski, kus me veel ei ole ühel nõul. siin oli pikk arutelu arutelu praktikakohtade üle ja selle üle, kas need peaksid olema tasustatud, sõltumata sellest, kui kaua nad kestavad. ja ma arvan, et siin jõudsime heale kompromissile, öeldes, et meil on vaja piisavalt tasustada neid kohti, sõltumata kui pikaajaliselt need praktikad kestavad. samuti peame vaatama mm, esimest tsüklit noorsoostrateegia puhul ja siis kaaluma järgmist tsüklit selle põhjal tõime välja, et noorsoostrateegia oleks olnud, võinud olla tugevam esimese tsükli raames ning ähm, siin on vaja seda toetada teise tsükli raames, eriti mis puudutab tööhõivet ja sotsiaalseid aspekte. me teame, et äh, iga neljas noor on Euroopas praegu töötu, nii et sellele küsimusele keskendumine on oluline. muidugi loodan, et äh, kultuurikomisjon võtab meie arvamust äh, arvesse ja viib meie soovitused oma raportisse sisse, nii et äh, meil saab olla edaspidi parem noorsoostrateegia. aitäh, annan nüüd sõna proua Veronika Lope-Fontaniele ja siis järgmisele kõnelejale. aitäh, kõigepealt tahaksin tänada äh, raportööri äh, tehtud töö eest nii algse teksti kui ka kompromisside äh, teemal, siin ei olnud lihtne kokkuleppele jõuda ja ma arvan, et see tööhõivet puudutav osa annab kultuurikomisjoni raportile olulise mõõtme juurde. muidugi me ei ole kindlad, kas äh, tänu sellele tekstile praktikakohti hakatakse tasustama või mitte, kuid ma arvan, et on väga oluline, et äh, noori inimesi tasustataks tehtud töö eest. kardan, et siin on probleem ka selles, et peame meeles pidama, et äh, kõige olulisem on see, et noortel oleks tööleping sest paljudel ettevõtetel on juba raskusi oma töötajatele maksmisega, ma arvan, et see on väga hea, et raportöör on välja tulnud siin, et noored peavad olema tasustatud, kui nad töötavad. kuid me ei saa muidugi siin takistada seda, et nad oleksid äh, praktikandid seda ähm, arutati muidugi, kuid ma arvan, et ähm, kõik olid ühel nõul eesmärgi suhtes ja jõudsime ka siin kompromissile. aitäh raportöörile suurepärase tehtud töö eest. ta kuulas ära kõik variraportööride ettepanekud ja minu jaoks oli see täiesti piisav, aitäh. proua Jaslovjetska ja siis Nadja Hirš suur tänu. ka mina tahaksin õnnitleda raportööri, sest äh, tegemist on suurepärase tekstiga. tahaksin teda tänada, et äh, ta võttis vastu minu äh, muudatusettepanekud, mis juhtisid tähelepanu eelkõige just praktikakohtade kvaliteedile, kui noor inimene läheb tööturule, siis on praktikakohtade kvaliteet väga oluline, see on tema esimene kokkupuude tööturumaailmaga ja mul on väga hea meel, et lõige kuus rõhutab nende algatuste olulisust, mis on suunatud just töökohtade arvu suurendamisele ja meie jaoks on see investeering ning mitte kulutus ma arvan, et selline sotsiaalne investeering on väga oluline. tahaksin rõhutada äh, ka teise lõike sisu. me räägime siin sellest, kui palju läheb maksma mittetegutsemine, seda tuleb kindlasti rõhutada tihtipeale. on äh, passiivsus palju äh, kulukam kui tegutsemine kuid me ei räägi sellest piisavalt tihti. tahaksin seega veel kord raportööri tänada, aitäh! suur tänu, palun nüüd Nadja Hirš ja siis äh, proua Arabatu äh,. suur tänu! tahaksin tänada kõigepealt raportööri, ma arvan, et tegemist on siin kompromisside puhul väga head lahendid küsimustega, sest äh, siin äh, on tegemist äh, muudatusettepanekutega, mis tõepoolest rikastavad kultuurikomisjoni teksti. me peame siin võtma ka võimalikult laiapõhjalise lähenemise ja siin ei saa kompromisse teha. ma arvan, et me saame toetada kõiki kompromissettepanekuid, aitäh kõikidele pooltele paindlikkuse eest me vaatasime siin põhjalikult varajase koolist väljalangemise küsimust, sest see on küsimus, mida tööhõive küsimuse raames tuleb kindlasti vaadata ja selle vastu tuleb võidelda, sest see on üks põhjuseid, miks noorte tööpuudus nii kõrge on. mis puudutab praktikakohti, siis siin jõudsime heale kompromissile, ma arvan, et jätame siin kõik võimalused lahtiseks, me tahame, et praktikakohad oleksid kõrgekvaliteedilised, sest noored peavad seal midagi õppima, nad ei tee seal ainult koopiaid ega äh, valmista kohvi. ma arvan, et tegemist on väga hea kompromissiga, tahaksin veel kord rõhutada, et praktikakoht peab olema võimaluseks õppida. aitäh teie koostöö eest ning loodan e, edaspidigi teie koostööle. aitäh, palun nüüd äh, proua Venera-Batu ja siis Evelyn Greener. aitäh eile arutasime seda küsimust ka kultuurikomisjonis, jõudsime ühispositsioonile, tänan raportööri selle arvamuse eest, tegime head äh, koostööd ja eriti hea meel on mul töökohtade kvaliteedi rõhutamise üle ja eh, maksustamise küsimuse üle, tasustamise küsimusele. Eh, minu kolleeg rääkis siin, et eh, praktikakohad peavad olema tõesti õppimisvõimaluseks ja praktikakohtade kvaliteet on väga oluline. mis puudutab kompromiss kahtest D-d, siis meie toetame seda, kuid me ei soovi olla kaasatud äh, siia nende äh, koostajate nimekirja, sellepärast et äh, siin on kirjas, et kolm, et siin on kirjas, et umbes kaks miljonit töökohta on täitmata ja meie jaoks on see küsitav. nii et me hääletame siin poolt, kuid me ei soovi olla siin nende koostajate nimekirjas mis äh, puudutab järgmist muudatusettepanekut, siis äh, meil on kahju, et meil ei õnnestunud kolleege veenda selles, et ähm, ähm, tasustamine peab olema seotud äh, miinimumpalgaga, sest isegi kui ollakse praktikandid, siis tuleb tagada tasustamine, sellepärast, äh, et äh, sellepärast äh, avaldame siin kahetsust muudatusettepanek L-i puhul. eile leidis aset Saksa ja Prantsuse tööhõiveministrite kohtumine ja nemad pakkusid välja ähm, ähm, professionaalse Erasmuse idee, et ähm, praktikandid saaksid minna ähm, erinevates riikides äh, ettevõtete juurde tööle. see professionaalne Erasmus lubaks minna oma riigist väljapoole praktikat tegema äh, kogu Eurotsoonis, äh, tegema kutsekoolitust ja oluline on kaasata siin noori ja ma arvan, et meil õnnestus tõesti edasi liikuda selle küsimusega, aitäh. suur tänu, proua Regner ja siis võib-olla sobib veel komisjon sõna. jah, ei, jah. vist ei. palun nüüd proua Regner. jah tahaksin ka omalt poolt äh, tänada raportööri, sellepärast et ta võttis äh, meie märkusi arvesse ja väga oluline on siin strateegias rõhutada, et kõik liikmesriigid peavad rohkem tegema. see strateegia nõuab suuri jõupingutusi ja me tahame tagada seda, et äh, noorte tööpuudusega tõepoolest tegeletaks, meil peab olema aktiivne ja kaasav tööturupoliitika ja noortele peavad olema vastavad meetmed. me peame siin katma tervet rida erinevaid valdkondi, me peame oma raportites seda rõhutama. nii et suur tänu raportöörile suurepärase töö eest ning aitäh, et sa kõiki meie märkusi arvesse võtsid. aitäh. annan nüüd äh, sõna raportöörile suur tänu, esimees. ja suur tänu kõikide kommentaaride eest. Äh, enamik neist oli ka positiivsed. tahaksin keskenduda veel praktikakohtade küsimusele ja kas nad on, sellele küsimusele, kas nad on tasustatud või mitte. me ei ütle, et nad ei peaks olema tasustatud, kuid me ütleme, et seal peaks olema vastav kompensatsioon ja mis puudutab esime-, erinevaid muudatusettepanekuid, siis meil oli siin tõesti vaja jõuda kompromissile. ja muidugi see ei oleks kompromiss, kui kõik saaksid, mida nad tahavad, nii et püüdsime leida keskteed ja jõudsimegi kompromissini L, kus on välja toodud sobiv kompensatsioon. ja tahtsime muidugi ka sõnastada äh, nii, seda kompromissi niimoodi, et kõik seda toetaksid, sest muidugi me tahaksime äh, igapoolset toetust, muidugi me tahtsime, et ka liikmesriikide lähenemis, seisukohti äh,, lähenemisnurki toetataks. ja paljude raportite puhul on äh, probleemiks see, et liikmesriigid just määravad äh, kindlaks palgatasemed, nii et me ei tahtnud siin äh, mainida kollektiivleppeid ega miinimumpalka, sest ähm, meie tekst hõlmab siin neid mõlemaid. igal juhul tänan teid ning loodan, et homme see tekst hääletusel ka vastu võetakse ja loodan, et kultuurikomisjon seda kõike arvesse võtab, aitäh! aitäh! kallid kolleegid, seega hääletame homme ja pärast seda hääletab kultuurikomisjon kaheksateistkümnendal ja üheksateistkümnendal juunil ning plenaaris võetakse see küsimus käsitlusele juulikuus. nüüd jõuame punkti number viis juurde, kus on tegemist meie resolutsiooni ettepanekuga, mis on vastuseks komisjoni teatisele ehm, sotsiaalsete investeeringute paketti ja meil oli sada nelikümmend viis muudatusettepanekut mille põhjal koostasime kolmteist äh, kompromissettepanekut, mida tahaksin teile nüüd esitleda. Ähm, esimene muudatusettepanek võimaldab siis äh, välja tuua selle, et äh, sotsiaalsed investeeringud on kontratsüklilist laadi ning samuti me näitame, et need kulutused toovad endaga kaasa tootlikkust ka Ehm, eelmise raporti puhul proua Tšoslovetska rääkis sellest. teine kompromiss. me viime uuesti sisse ettepaneku, mis on Euroopa Sotsiaalfondi küsimustes meie jaoks väga oluline, ehk siis nende inimeste tööturule tagasitoomine, kes on turult välja jäänud. ma usun, et see on oluline punkt C punkt. tegemist on muudatusega ja kompromissiga, mida kahjuks ei, praegu Rahvapartei ei toeta, sellepärast et äh, sotsiaalsete äh, ühiskondlike teenuste puhul ja siin oli tegemist alati pakkeri sooviga. nimelt need, kes peaksid neid äh, teenuseid saama kasutada, Nende jaoks peavad need teenused olema kättesaadavad ja ka sobiva hinnaga ning äh, seega me oleme siis üle võtnud päris tavalise klassikalise nimekirja, mis oli ka algses ettepanekus, aga me oleme siia lisanud ka mm, elamu küsimuse. see on kooskõlas ka kolleegi Karima Deli raportiga, äh, mida äh, hääletusel siin komisjonis ka toetati ja kus räägitakse sotsiaalelamutest ma leian, et tegemist on sellise mõistega, mis eksisteerib väga paljudes liikmesriikides, kui mitte kõigis. ja lisaks sellele, kui me vaatame, mis toimub sots-, Euroopa sotsiaalfondiga, äh, siis vabandust, kui me vaatame, mis toimub äh, Maaarengufondiga, siis äh, siin oleks võimalik ka seda fondi kasutada. nii et äh, siis lahingud käivad äh, social housing mõiste ümber, sotsiaalelamu mõiste ümber, aga eks paistab, mis hääletusel saab. mis puudutab sotsiaaltariifide sisseviimine, siis härra De Backer ütles, et mikrokrediidi küsimust ei peaks siin mainima, sellepärast et põhimõtteliselt mikrokrediit kui võimaldate mul kasutada seda sõna äh, inglise keeles, see on tailor-made äh, sotsiaalsete eesmärkide jaoks, ehk need on siis lahendused, mis on eraldi välja töötatud sotsiaalsete eesmärkide jaoks. ning äh, see muidugi puudutab ka seda, milline on liikmesriigi sisene olukord, aga me leiame, et see küsimus tuleb siia kaasata. muudat-, kompromiss E viies, siin me oleme me töökohtade kvaliteedi küsimuse sidunud äh, kärpemeetmetega ja nende mõjuga. eesmärgiks oli see, et meil ei tekiks siin liiga suuri kadusid. kompromiss F. siin pöörame erilist tähelepanu sellele, mis käib kogu ka raportiga, mille koostab kolleeg Jean Lambert ja erilist tähelepanu pööratakse siis kõige ebasoodsamas olukorras olevatele rühmadele. kompromiss G. selle asemel, et koostada pikk nimekiri võimalikest sektoritest, kus töökohti luuakse ja me teame, et selliseid sektoreid on palju, oleme me selle kokku võtnud ning äh, kasutame lihtsalt mõistet Horisont kaks tuhat kakskümmend, nii et siis me ei unusta mitte ühtegi sektorit ja nimekiri on lihtsalt indikatiivne kompromiss H, sotsiaalne ettevõtlus. ning see, kuidas sotsiaalettevõtted saavad samuti olla osaks meie majandusest ning panustada lisaväärtuse tootmisse, mille siis saab hiljem jällegi ümber jagada. muudatusettepanek I. siin, kui lubate, on tegemist jälle vanade aruteludega sotsiaalse keskkonna vastutuse üle. me ei jõudnud kokkuleppele selles, et see peaks olema siduv ja sotsialistide muudatusettepanekut me sisse ei võtnud. võib-olla võiks või seda lisandiks pidada, aga igastahes see kompromiss seda muudatust ei kata, sellepärast et liberaalid ja Rahvapartei olid selle vastu kompromiss äh, J, kas siin on äh, juttu sellistest muredest, äh, mida me mainime ka läbirääkimistes Euroopa Sotsiaalfondi ümber? ja me räägime mm, informaalse karjääri väärtustamisest, kompromiss ka jällegi on tegemist äh, eelarvedistsipliini puudutavate küsimustega. meie räägime struktuurireformidest ja viime selle kokku äh, investeeringutega sotsiaalvaldkonda. ja siis meie eesmärgiks reformide läbiviimisel on see, et, et sotsiaalse mõõtme püsivust äh, tugevdataks pikas perspektiivis Euroopa Liidus. kompromiss L. siin äh, räägime noorsootöö tagatisest ja selle tugevdamist äh, ma kahetsen, et siin öeldakse swift, mitte hard. aga kompromissis nii see paraku on ning rääkides miinimumtulu tasust, siis siin me viisime sisse paranduse, mille kohaselt me peame silmas liikmesriigi tasandit, sellepärast et need, see tuleb välja ka neist läbirääkimistest, mis meil kompromisside üle aset leidsid. M tänaksin siin kõiki muudatusettepanekute esitajaid, kes töö tulemusena õnnestus meie algset ettepanekut parandada. siin on tegemist ettepanekuga, mille tegelikult me töötasime välja juba omavahel ja kiitsime ka heaks arvamuses, äh, mille koostas proua Tyson äh, majandus- ja rahanduskomisjonist ning eesmärgiks oli siis rohe, äh, kollane kaart, mis on liikmesriikidele lähimuspõhimõtte kohaselt. ning me tahame, et see vahend ei võimaldaks mitte ainult õigusloomet takistada, vaid samuti me tahaksime, tegemist oleks positiivse vahendiga, ehk siis liikmesriikide parlamentidel peaks olema võimalus nõuda, et Euroopa Liit võtaks vastu ühe või teise seaduse neis valdkondades, kus liikmesriikide parlamendid leiavad, et see on vajalik. ja siin me viitame siis ka lepingule ning eh, sellisel juhul oleks tegemist vajaliku õigusliku raamiga, olgugi et tegelikult jah, artikkel kolmsada viiskümmend kaks võimaldab ka päris paljud, kui eh, poliitiline tahe selleks olemas on. tahaksin tänada kõiki variraportööre samuti, kellega tööd tegin ja võib-olla tahaksin tänada eelkõige just Rohelist fraktsiooni, sest te nõustusite näitajate kohta oma muudatusettepaneku tagasi võtma. rahvapartei ja liberaalid samuti ei tahtnud Ehm, midagi selle kohta ütelda. olgugi, et ma leian, et siin ka kolleegide kaasa äh, raporti läbivaatamisel me jõudsime kuupaketi raames edasi liikuda, aga tegemist on küsimusega, mis mm, kindlasti tuleb arutelule ka äh, ülemkogul juunis, kui räägitakse Euroopa Majandus- ja Rahaliidu äh, sotsiaalsest mõõtmest. ja ma eelistaksin pigem selle asemel, et me siin negatiivselt hääletaksime, et rohelised nõustuksid selle muudatuse ettepaneku tagasi võtma. kui ma õigesti mäletan, siis tegemist oli muudatusettepanekuga number sada kolmkümmend üks, just nii härra Uri ja siis härra Tübakera. härra Uri. alapvetően elégedettek vagyunk a magával az egy-. suur aitäh. ma olen rahul läbirääkimiste kulgemisega ja me saame nõustuda ka enamusega kompromissidest. küll aga meil on näiteks kaks probleemi ning meie lõplik seisukoht ei ole veel välja kujunenud me ka omavahel arutame seda veel täna pärastlõunal, aga probleemiks on järgmine asi. esmalt kompromiss C. meil on äh, probleeme äh, elamutega kui üldise tingimuse sisseviimisega. me põhimõtteliselt nõustume, aga Euroopa Liidu tasandil me ei saa seda ütelda siin ja erilisi probleeme meil teise poolega, mis puudutab diskrimineerimisvastast lähenemist seoses kolmandate riikide kodanikega. varem me leidsime, et on oluline et me ei peaks looma sellist olukorda Euroopa tööturul, kus kolmandate riikide kodanikud eh, on eelisolukorras võrreldes Euroopa Liidu kodanikega. seda me toetada ei saa. ning järgmine probleem puudutab Philip Laka ja muudatusettepanekut eh, nelikümmend üheksa. me oleme rahul, kui kõik teised äh, ka nõustuvad filosoofilise äh, lähenemisega, nimelt et esmalt tuleb leida lahendused äh, finantskriisi probleemidele, pakkuda stiimuleid ja seejärel me võiksime vaadata, kus ja kuidas leida neid allikaid, mis annaksid hoogu majandusele ja viiksid majanduse taastumisele ning see tagaks siis ka piisavad palgad, mis kataks äh, sotsiaalsed kulud. me ei saa toetada seda, et eras-, me saame toetada seda, et ka erasektor peab olema rohkem kaasatud sotsiaalinvesteeringutesse, aga tekst ei ole veel päris selge selles osas meie jaoks, millised äh, on praegu olemasolevad allikad. sotsiaalinvesteeringu võlakirjade äh, asemel räägitakse siin sotsiaalmõju võla, võlakirjast, seda peaks veel täpsustama. igastahes me peaksime selle mõiste ümber vaatama. samu on meil era- ja avaliku sektori partnerlustega seoses probleeme. siin on väga palju poliitiliselt kahtlasi läbipaistmatuid struktuure osades riikides on palju negatiivseid äh, kogemusi sellega, muidugi ei saa eitada, et seal on ka oma positiivne mõju. praeguse sõnastusega puhul aga tekst ei ole päris selge. sotsiaalse investeeringu pass ning tagatised, siin on meil sama probleem kui mikrokrediidiga. Äh, mikrokrediit on selline mm, asi, mida alati on kõik fraktsioonid parlamendis toetanud aga ometigi see struktuur ei tööta. on teatud mudeleid, mis hästi toimivad liikmesriikide tasandil. kui me aga üritame kasutada neid Euroopa tasandil, siis mehhanism muutub liiga raskepäraseks. kui me räägime sotsiaalse mõju võlakirjadest või investeerimisvõlakirjadest, siis avaliku ja erasektori partnerlus tähendab seda, et toetatakse juba liikmesriikide äh, kogemusi Euroopa Liidu tasandil. aga meie tahame Euroopa lahendust, äh, sellepärast et siiamaani on kogemused olnud negatiivsed. see on üks küsimus, mida me peame omavahel arutama ning me veel ei ole jõudnud ka lõplike järeldusteni. aga igastahes ma võin ütelda, et praegusel kujul me seda mõtet toetada ei saa ning see vajab veel äh, ning muudatusettepanek nelikümmend üheksa vajab veel ka pikemat selgitamist. aitäh, härra Ööri, te ütlesite, et mikrokrediidi puhul äh, on tegemist tasakaalust väljas olevate mehhanismidega Euroopa Liidu tasandil. ma pole kindel, et ma päris hästi aru sain, mida te silmas peate ei, ma ei ütelnud, et nende olukord on tasakaalust väljas, aga ma ütlesin, et kui et olgugi, et kõik fraktsioonid seda toetanud on, ka nõukogu ja komisjon, ikkagi see ei, süsteem ei toimi nii, nagu peaks. me üritame leida ka omalt poolt lahendust sellele, miks see niimoodi on. kui kõik niivõrd kõvasti toetavad seda, miks see siis edukas ei ole? ning kui miski asi on edukas liikmesriigi tasandil, näiteks minu koduriigis on meil olnud äh, positiivseid kogemusi mikrokrediidiga, miks siis see ei toimi Euroopa tasandil? kui me räägime sotsiaalsetest investeeringutest, siis sellisel juhul me peaksime vaatama ka, mis võiks Euroopa algatusena hästi toimida. ning mida tuleks liikmesriikide tasandil läbi viia, sellepärast et see on võib-olla viljakam härra De Backer. jah, suur aitäh, äh, aitäh väga hea koostöö eest. oma fraktsiooni nimel tahaksin teha paar märkust ja ma arvan, et me saame toetada kõiki kompromisse praegusel kujul, võib-olla ainult paar märkust. esmalt jah, nagu te teate juba ja ka teised fraktsioonid teavad, et äh, raam äh, õigusloome sotsiaalõiguse kohta on miski, mida me ei toeta. nii et meie fraktsioon neid ettepanekuid toetada ei saa. Te ka ütlesite, et üheks, üks muudatusettepanek roheliste poolt, kus viidatakse sotsiaalinvesteeringu näitajate kaasamist võrdlustabelitesse on välja jäetud see tähendab seda, me muidugi ei toetanud ka seda ning me tahame, et ka teistest muudatusettepanekutest äh, need välja jääksid, kas see nii on? ning äh, samuti viidati ühele minu muudatusettepanekule, mida me oleme ka arutanud, muudatusettepanek nelikümmend üheksa. ma arvan, et on väga oluline selgitada seda, et, et me kutsume üles liikmesriike rohkem kasutama uudseid finantsvahendeid paljud neist, mis siin nimekirjas on nagu eraavaliku sektori partnerlus ja mikrokrediit, siin on nii läbikukkumisi kui ka edulugusid. me võime nad jätta siia näidetena ja selleks ka, et just nimelt nende vahendite puhul on olnud edulugusid aga see tähendab seda, et on vaja kontrolli ja tuleb vaadata, kas on mõttekas neid finantsvahendeid kasutada või mitte. nii et ähm, seda tuleks mainida ning algselt muudatusettepanek puudutas sotsiaalinvesteerimisvõlakirjadest, päris selge ei olnud, äh, mida see tähendab, seega asendasime selle kahe asjaga sotsiaalmõju võlakirja, mida mainib ka Euroopa Komisjon. ma usun, et neil on ka oma selge mõi- äh,, definitsioon ja siis me räägime sotsiaalse investeeringu passist. ja selle üle hääletati parlamendis äh, paar kuud tagasi ning see tuleb tõenäoliselt kasutusele aasta lõpuks me mainime seda siis siin stiimulina eh, ja me tahame, et seda passi ka kasutataks, kui ta on juba heaks kiidetud. ja kaks viimast märkust on juba spetsiifilisemad, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa muudatusettepanekute kohta, mis ma ise tegin. ma leian, et on natukene kummaline, et raportöör eh, ei toeta väga neid kolme muudatusettepanekut, olgugi et äh, siin äh, sisaldub meie aruteludest välja tulnud väga äh, oluline punkt. viiekümne seitsmes, siin viidatakse sellele, et sotsiaalinvesteeringute poliitika peab olema ka tulevikukindel ja jätkusuutlik. kriisi üheks õppetunniks ongi see, et me ei saa adekvaatset sotsiaalkaitsetaset tagada, kui meil ei ole piisavat majanduslikku alust sellele ja ma usun, et selle muudatusettepaneku mõte ongi see. sama käib viiekümne kaheksanda kohta, ma arvan samuti, et siin on tegemist kriisi õppetunniga, mitte, küsimus ei ole ainult selles, et liikmesriigid peaksid rohkem kulutama sotsiaalinvesteeringutesse, vaid tegema seda ka paremalt, tõhusamalt, äh, tulemuslikumalt, nii et äh, võimalikult palju inimesi saaksid äh, neist investeeringutest kasu. sama kehtib viiekümne üheksanda kohta, siin ma ütlen, et sotsiaalinvesteeringute poliitika peaks olema samuti sihtpärane ning äh, peaks äh, toimuma ka programmide vaates. me lihtsalt ei nõua rohkem kulutamist ja ja laiemat äh, ja, ja suuremat eelarvet, ei, vaid me tahame, et see oleks ka tulevikukindel ning äh, jätkusuutlik. Need on minu fraktsiooni märkused. ma usun aga, et üldiselt äh, me saame olla väga rahul ko toimunud koostööga ning me saame enamust kompromissmuudatusettepanekutest ka toetada, aitäh! Um, Alejandro Cercas, puis... Cercas ja siis äh, Malika Pena-Rabatu suur aitäh. minu fraktsioon toetab kompromisse sellepärast, et meie meelest on siin tegemist äh, tõsiste edusammudega. me äh, mõistame, et meil on vaja äh, kulutusi ka sotsiaalvaldkonnas, tegemist on investeeringuga meie tulevikku ning kriisiolukorras võib olla tegemist äh, amortisaatoriga. me nõustume kum-, nende muudatusettepanekutega, olgugi et võib-olla meie fraktsiooni nimi siin otseselt välja ei tule. Te teate isegi, et meie muudatused kompromissidesse sisse ei läinud, samas aga ma usun, et ALDE ja Rahvaparteiga on võimalik kokkuleppele jõuda kompromissides. üldiselt ma leian, et äh, meil avanes võimalus ka teha õiged järeldused komisjoni teatisest, avaldusest, vabandust. sellepärast, et erinevalt ka sellest, mis komisjonis toimub, mina omalt poolt näen, et äh, tundlikkus sotsiaalküsimustes suureneb. ajakirjandusest näiteks äh, võib lugeda, et osades liikmesriikides kus on ka parempoolsed valitsused nagu minugi koduriigis, tegelikult jõutakse järelduseni, et sotsiaalkulud, ka hariduskulud on miski, mis võiks jääda välja riigi defitsiidi äh, määratluse alt. nii et tegemist on väga julgete, mõistlike ettepanekutega ja ma usun, et sellest lähtudes me, õnnestub ka edasi liikuda seega siis mingeid probleeme mul ei ole sellega, et kompromisse toetada, aga ma loodan, et me siiski ja saame veel ka muudki siia kaasata, näiteks ma arvan, me peaksime endiselt kasutama püsivat äh, kriteeriumit. Mm, profileerimine ei ole ainult selleks, et majandust äh, toetada, vaid asi on ka selles, et me tahame toetada miljoneid kodanikke, kes on äh, kas töötuks jäänud või kes on pensionärid, tegemist on terve suure osaga meie turust, aga seda kõike siin ei mainita. seejärel me kahetseme, et meil ei ole siduvaid eesmärke sotsiaalküsimustes, sest see käib meie komisjoni valdkonna, valdkonda. samuti tuleks sotsiaalnäitajaid kaasata. komisjoni teatisest on teada antud ning tundub, et lõpuks ometigi võetakse ka siin üle mõningad elemendid detsembri nõukogu järeldustest ja siin mainitakse ka tervet rida sotsiaalseid äh, algatusi, ma ei saa aru, miks sotsialistid äh, ettepanekud siin Rahvapartei tagasi lükkas. ja seejärel me nõuame ka rohkem paindlikkust defitsiidi küsimustes me leiame, et äh, see oleks väga positiivne kogu meie ülesandele. üldiselt aga me, need kompromissid meie jaoks probleeme ei tekita, olgugi et äh, me leiame, et siin ei ole piisavalt leidnud äh, kajastamist see filosoofia, mida meie toetame kriisiolukorras, aitäh. Malika. Malika, Venera Batu ja seejärel, kas on veel sõnavõtusoove? Äh, ei ole. komisjon, kas te soovite sõna võtta? no la komisjon. ei, äh, komisjon on täna hommikul vaiki. Marika Pena-Rabatu. suur aitäh! nagu kolleegid, ka mina toetan kompromisse, mis on olulised. ma tahaksin samuti tervitada äh, raportööri poolt tehtud tööd, sellepärast et tal on õnnestunud arvestada väga paljude muudatustega leida tasakaal oma ettepanekutes. sooviksin äh, rõhku panna sellele, et rohelistena meie jaoks nõustuda sellega, et näited kompromissist välja jäävad, oli tegemist suure järeleandmisega. me tegime seda sellepärast, et sotsiaalpaketis me leiame, äh, see pakett on väga oluline, väga oluline, et kõik fraktsioonid saaksid resolutsiooni toetada ja ma loodan, et ka teised fraktsioonid äh, teevad jõupingutusi selle nimel, et me kõik saaksime seda ettepanekut toetada. mõned punktid, millel tahaksin veel peatuda. Äh, need, selle juurde, mis härra Öri ütles, äh, Öri ütles, et see muudatusettepaneku kohta, siin me kutsume üles võitlemaks äh, diskrimineerimise vastu, mis puudutab kolmandate riikide kodanikke. me ei räägi nende poolt võitlemiseks, härra Öri ütles, et tema tahaks, et eelistataks liikmesriikide kodanikke, aga minu jaoks meenutab see väga kohutavaid asju Prantsusmaal. Te räägite äh, siin riiklikust eelistusest, Euroopa eelistusest. meie aga ütleme lihtsalt, et ei tohi diskrimineerida kolmandate riikide kodanikke ja uskuge mind, ma tean, millest ma räägin. lisaks sellele, siin on mitmed olulised punktid. see sotsiaalne pakett Eh, peab olema kontratsükliline. tegemist on praegu meil kärbete poliitikaga, kasinuspoliitikaga ning sellised investeeringud võimaldavad üle saada eh, praeguse kasinuspoliitika negatiivsetest mõjudest. muidugi mõistame, kahetseme, et kohustused et eh, piirangud ei ole kohustuslikud sotsiaalvastutuse küsimustes, aga selle juurde pikemalt tagasi ei tuleks ja üldiselt kompromissid meile sobivad, ma tahaksin siiski veel täpsustada, lugupeetud raportöör, eh, selle termini SWIFT kasutuse kohta, mis on eh, ka muudatusettepanekus L. meie jaoks, te ütlesite, et, et te tahaksite, et siin oleks pigem sõna hard, aga SWIFT on siin nüüd sees sellepärast, et me tahtsime, et eh, kõik toimuks tõhusalt, sellepärast et see on paindlik ning kiire ja see oli siis see, mida me tahtsime kajastada, kasutades sõna SWIFT. suur aitäh tehtud töö eest! hästi, aitäh kõikidele panuse eest, ma arvan, et on oluline, et komisjoni teadise puhul me saaksime ka tegelikku arvamuste arutelu maha pidada, et me saime tegeliku arvamuste vahetuse maha pidada enne homset hääletust ning et me jõuaksime täiskogule enne juunikuist nõukogu, sellepärast et väga tore on, et see arutelu muudkui kestab, aga sotsiaalküsimused me näeme, me teame kahjuks äh, kriisiolukorras muutuvad üha aktuaalsemaks härra Ööri C ja sotsiaalelamud. kui te soovite, et me täpsustaksime, et tegemist on sotsiaalelamutega, siis minu jaoks see problemaatiline ei ole. küll aga kuna me räägime sotsiaaltariifide määratlemisest ja kuna me räägime elamutest, siis on ilmselge, et me peame silmas sotsiaalelamuid. jällegi, Karima Deli raportis äh, me toetasime seda paljudes liikmesriikides, kas Hollandis, Ühendkuningriigis, Prantsusmaal. sotsiaalelamud toodete puhul on eritariifid ja need tariifid peavad alles jääma. seega mina rõhutan, et ikkagi peaks siia jääma sisse sõna housing, see kompromissis, ma vabandan väga, kui te seda toetada ei saa, aga ma loodan siiski, et minu kolleegide poolt ma saan piisava toetuse osaliseks niimoodi, et see housing, sotsiaal, et elamud jääksid sisse seesse muudatusettepanek nelikümmend üheksa, mille tegi De Backer, meie kolleeg. ma üritasin seda natukene kohendada nii, et me saaksime sellega arve, et selle arvesse võtta. jah, ma mõistan osa teie kriitikast, eriti mis puudutab avaliku ja erasektori partnerlust. mina hindan olukorda umbes samamoodi nagu teie selle partnerluse puhul reaalsus aga sunnib mind nentima, et teatud liikmesriikides teatud juhtudel just läbi era- ja avaliku sektori partnerluse, näiteks just sotsiaalelamud eh, saab rahastada või eh, tehakse ka muid sotsiaalinvesteeringuid. siin on tegemist lihtsalt faktiga, fakti meeldetuletamisega. me tuletame meelde, millised on erinevad eh, rahastusvõimalused ning ilmselgelt era- ja avaliku sektori partnerlusel on siin oma koht. mikrokrediit siin ma jällegi teie analüüsi ei äh, saa toetada. ma usun, et Euroopa mõõde, äh, eriti Euroopa Investeerimispanga puhul ja me oleme näinud, et see on positiivne, ka Merkel tahtis äh, veel siin uuesti kasutada neid võimalusi, nii et tegemist on kasutoovate meetmetega ja ma ei saa aru, miks me peaksime viite maha võtma siit Äh, kompromissivaimust lähtudes Philip de Bakkeriga me viitame sõnale täpne, äh, mida kasutab ka komisjon oma teatises selles osas, mis puudutab äh, sotsiaalinvesteeringute võlakirju ja ja muud, ma loodan, et selle juurde me jääme, härra Philip de Bakker loodetavasti saab ka toetada muudatusettepanekut ja ka neid muud suulisi muudatusettepanekuid, milles me kokkuleppele jõudsime. Philip de Backer, te olete selle vastu, et oleks äh, riik, avalike teenuste raamistik, jah, seda arutelu me pidanud oleme, ma ei usu, et siin me kuidagi võitjana välja saame tulema, sellepärast et isegi kriisi ajal äh, on ikkagi juurdepääs neile teenustele esmatähtis ning kui me seda Euroopa tasandil ei kaitse, siis eh, läbi konkurentsiõiguse on võimalik seda teha ja vaadata, mis veel liikmesriikides on. näitajate kohta. selgitage Äh, kus äh, on siin tegemist äh, saja kolmekümne esimese muudatusettepaneku tagasivõtmise mõjudega, aga ma, siin peaks olema ikkagi ettevaatlik. kahju, et teid ei veena see, et need näitajad on asjakohased. ja jällegi, me ju hääletasime nende poolt, kui me toetasime Gaza raportit ja Peresi raportit kuud paketi raames tegemist on nende asja, küsimustega, kus me olime teistest ees sotsiaalkomisjoniniga, me ütlesime algusest peale, et makro majandusaspektides see komisjon nõustus, et äh, makromajanduse tasakaalutuse menetlus läheb siia sisse ning sotsiaalnäitajate hulka see ka kuulub. nüüd jällegi president Von Rompuy ja Barroso mõistavad, et eh, samuti, et sellega tuleb arvestada ja me näeme, et eh, tasakaalutus sotsiaalvaldkonnas on sama suur kui majanduses ning eh, riikide valitsused mõistavad, et noorte tööhõive olukord on selline, et tuleb kiirkorras äh, tegutseda. väga kahju, et äh, tööhõive ning sotsiaalkomisjon ei saa siin kuidagi edasi liikuda selles küsimuses. seda enam on sellest kahju, et kui me mitte midagi ei tee, ma vabandan, äh, sellepärast et ma olen juba sellest rääkinud, aga ma olen nüüd sunnitud selle üle kordama. Euroopa väitmaks, et Euroopa Liidul ei ole pädevust sotsiaalküsimuses, mida siis teeb Troika? ilma demokraatliku mandaadita igal pool, kus ta sekkub programmiriikides Äh, on esimeseks meetmeks ikkagi see, et nõutakse, et liikmesriigid vähendaksid palku või pensionide taset. ja samamoodi, kui Keskpank ütleb, et äh, hindade stabiilsus on ohus, siis vaadakem ka palkade arenguid. kui me näitajate küsimusega ei arvesta, kõik räägivad sotsiaalküsimustest peale meie. nii et äh, ütelge, kus teil siin veel probleeme on, aga jällegi mina suhtuks sellesse ettevaatlikult. neljakümne üheksandat muudatusettepanekut me oleme pikalt arutanud. ma usun, et te peaksite veenma oma kolleegi Tšabaurid, aga kindlasti teil õnnestub see hulga paremini kui minul. viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa, teil on õigus, viiskümmend seitse. siin ma tõepoolest tegin ettepaneku jääda erapooletuks. sellepärast, et kui me ütleme jätkusuutlik, siis on võimalik seda tõlgendada igat moodi aga sisuliselt ma usun, et me saame nõustuda nendega ja samamoodi viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa. nii et te näete, millist kompromissi valmidust ma üles näitan. ja ma loodan, et see ei tekita mulle probleeme teiste fraktsioonidega hiljem, muuhulgas ka omaenda omaga. Aleksandr Serkas sotsiaalkaitse küsimus ning äh, amortisaatorite küsimus siin, jah, ma mõistan täiesti, mis te ütlesite, Malika Pene-Rabatu. aitäh selle eest, et te täpsustasite SWIFTi tähendust. jah, tõepoolest, sellest tõlgendusest lähtudes on tegemist kasuliku panusega. samuti aitäh selle eest, et te tuletasite meelde, äh, et siin on tegemist äh, amortisaatoriga, kontratsüklilise amortisaatoriga. nagu te nägite, tänu kokkuleppele teiste fraktsioonidega õnnestus meil ka see sisse viia kompromissidesse. nüüd eh, ma olen vastustega lõpetanud, me hääletame kõikide muudatusettepanekute üle homme. enne seda veel eh, ma mõningaid asju kohandan, aga loodetavasti see võimaldab meil juunis siis eh, välja tulla omalt poolt selge sõnumiga ja tugeva sõnumiga ning et me ka äh, loodetavasti võime siis äh, juuni ülemkogu peale loota. nüüd selle punktiga lõpetasime ning äh, kuna ennist me päevakorra natukene ümber tegime, annaksin siis nüüd sõna härra Ööri. aitäh, enne kui me nüüd selle päevakorrapunktiga lõpule saame, ma tahaksin ühe märkusega välja tulla. ma mõistan, mis te rääkisite sotsiaalmajandusest, housing, kuid see sõnastus äh, osutab minu jaoks seda, et siia ei ole võimalik äh, siis täielikku garantiid sisse panna. põhimõtteliselt mul ei ole selle vastu mitte midagi. ma tean, et on väga palju selliseid liikmesriike, kus ei ole võimalik äh, neid elamuid finantseerida. nii et siis, kui me tahame olla spetsiifilisemad, täpsemad, siis me peame teadma, siis meil ei ole ole tegelikult, ähm, meil ei ole probleeme sellega, et me ütleme, et me üürile anname toetusi, kuid kui me räägime siin üldisest ähm, housing või elumaaasemest, siis ähm, me oleme vähem läbipaistvad. see sõnastus on praegu liiga üldine, liiga laiem, ulatuslik. jah, meil on siin kirjas, et kutsub üles liikmesriike, et äh, tagamaks, et äh, ligipääsevus, eriti just äh, äh, hariduse ja elamu valdkonnas, ma arvan, et äh, see läheb täiesti teie arusaamaga kokku, tegemist ei ole küsimuses, et meil oleks, küsimusega, et meil oleks keskmised üürid, vaid selles, et oleks võimalik ehitada sotsiaalelamuid. seega ma ei muidugi ei püüa teid siin veenda ja kuulutan selle arutelu lõppenuks. ootame siis ära hääletuse homme. seitsmenda punkti all annan sõna äh, Danuta Jaslovetskale küsimuses, mis puudutab töötajate lähetamise direktiivi selleks, et saaksime kokkuvõtte läbirääkimiste seisu, sest nagu te teate, siis meie esialgne kalender nägi ette et saaksime homme seda küsimust hääletada, kahjuks äh, me ei saa seda teha, mul on selle üle kahju, tegemist on aga väga keeruka küsimusega ja kui me oleme oma seisukoha vastu võtnud, siis tuleb meil veel nõukogu läbirääkimisi algatada ning selleks, et võimalikult kiiresti oma mandaati saada, oleme äh, relvastunud äh, selleks läbirääkimiste vooruks, annan nüüd sõna raportöörile, et arutada esimesi muudatus, kompromissmuudatusettepanekuid. ma ei ole veel täpselt aru saanud, kas neid toetavad kõik variraportöörid või mitte ja e, kuivõrd on fraktsioonide ühiste kompromissettepanekutega, siis ma ei tea, kas me hakkame neid nüüd käsitlema või neid muudatusettepanekuid ükshaaval, igal juhul annan sõna nüüd raportöörile, palun. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałam podkreślić, że obecnie pracujemy nad dyrektywą wdrożeniową, która ma za zadanie poprawę wdrażania i stosowania. Suur tänu, tahaksin rõhutada, et me räägime täitmisdirektiivist, mis peaks täiend-, muutma direktiivi äh, üheksakümmend kuus murde seitsekümmend üks. see direktiiv ei peaks endaga kaasa tooma äh, algse direktiivi sisu muutmist. me peame rõhutama, et see täitmise direktiiv mõjutab umbes miljoni tööt-, lähetatud töötaja saatust. see praktika puudutab ka Lääne-Euroopat erinevalt sellest, mida üldiselt arvatakse. Prantsusmaa saadab igal aastal kakssada tuhat töötajat välja ja Saksamaa sada kaheksakümmend tuhat, nii et tegemist ei ole ainult Ida-Euroopat puudutava küsimusega. me esitasime üle kaheksasaja muudatusettepaneku, mis mõnikord on väga erinevad, sellepärast on kompromisside teemaline töö olnud väga keerukas ja nõudnud palju aega ja sellepärast, nagu proua esimees ütles, oleme ka pidanud edasi lükkama hääletuskuupäeva, seega tänan esimeest selle mõistvuse eest. kompromisside puhul öö, äh, tuginesin esitatud muudatusettepanekutele, kuid suhtlesin ka tööandjate, töövõtjate esindajatega me tahame, et kompromissid tagaksid töötajatele nende õigused ja mis samas lubaksid tööandjatel kasutada ära siseturu poolt pakutud võimalusi. seega tänan kõiki variraportööre, prožöödrit, Kirši ja äh, kõiki teisi nende äh, suure kaasatuse eest meie töösse. juba kuid räägime sellest tekstist ning kompromissi vaimus otsustasime järgmist. me käsitleme kõiki äh, artikleid äh, ja nende kompromissettepanekuid ükshaaval, et äh, see tekst oleks selge, tegemist on äh, töödokumendiga, see on äh, praeguseks äh, aset leidnud läbirääkimiste töövili. direktiivi peaeesmärk on võidelda ebaseadusliku töötajate lähetamise vastu ning sellepärast on komisjoni ettepanek, hõlmab komisjoni ettepanek tööjärelevalvet, ligipääsu teabele või ka kontrollimehhanisme. kahekümne kolme artikli hulgas on kõige vastuolulisemad kolmas, üheksas ja kaheteistkümnes artikkel, ülejäänud küsimustes jõudsime kompromissile. nüüd esitlen teile lühidalt ka kompromisse. mis puudutab kompromissi BB ja artiklit üks, siis täpsustame siin direktiivi ähm, äh, kohaldamisala, see puudutab eh, alusdirektiivi eh, kohaldamisala, kuid see, mitte selle sisulist poolt. mis puudutab kompromissi EE, e, siis artikkel kolm eh, sisaldab kolme elementi, mida hindavad pädevad ametid kontrollide puhul. Need organid peavad kontrollima lähetamiste legaalsust, see on kohustuslik, kuid kontrollmehhanismid, organid võivad valida neid elemente, mida nad kontrollida soovivad. siin tahaksin rõhutada, et arutlused äh, on variraportööride hulgas veel käimas, me ei tea, kas siin peaks olema tegemist kohustusliku või vabatahtliku elemendiga, sest kui me viime sisse kohustuse äh, siis äh, see võib suurendada halduskoormust. see suurendab omakorda kulutusi ja see tähendaks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele negatiivset mõju ning ka piiriäärsetele ettevõtetele oleks see negatiivne. Äh, artikkel kolm viit-, viitab äh, sellele, et liikmesriigid võivad sisse viia uusi elemente, mida nad peavad asjakohasteks. kompromiss DD äh, puudutab õigust, mis äh, rakendub töötajatele, kui on aset leidnud ebaseaduslik lähetamine. siin viit-, viitame mm, Rooma üks määrusele, mis enamikul juhtudel võtab vastuvõtva riigi õiguse aluseks. siis artikkel neli siin äh, kompromiss C puhul räägime mm, kontaktbüroost ja artikkel viis puudutab puudutab infot ja äh, ligipääsu infole nii tööandjatele kui töövõtjatele. see, mis puudutab töökohti äh, vastuvõtja riigis, peaks olema avaldatud ühel, äh, ühes kohas, ühe allika kaudu, see tähendaks lihtsamat ligipääsu teabele. me nägime ette siin võimaluse ka kasutada teisi teabeallikaid, et seda äh, täiendada. kompromiss V käsitleb äh, kuuendat artiklit äh, ja pädevaid ameteid ühes riigis, kui teised riigid esitavad neile kiireloomulise küsimuse, nii et siin peab looma koostöötingimused, mis oleksid võimalikult tõhusad. Euroopa Komisjon moodustab nimekirja nendest organitest, kes keelduvad sellisest koostööst. muudatusettepanek kaks siis V, artikkel seitse, see puudutab liikmesriik riike. kui vastuvõttev riik äh, palub äh, lisateavet ja kui äh, lähetav riik ei anna piisavat teavet, siis siin on selle jaoks sätted. mis puudutab kontrolle, siis me rõhutame siin vastuvõtva riigi kohustusi ja Eh, lähetav riik võib samuti siin teavet nõuda. me rõhutame siin vajadust eh, teha koostööd nende kahe riigi vahel. kompromiss X artikkel kaheksa. siia lisame teatud detailid, mis puudusta, puudutavad üleskutset liikmesriikidele toetamaks neid Eh, organisatsioone, kes eh, lähetavatele, lähetatud töötajatele infot jagavad. siin on eh, ka kontrollimehhanismide nimekirja puudutav säte, siis edasi tegemist on kohustusega anda ligipääsu teatud dokumentidele ja neid tõlkida siin tuleb meeles pidada, et äh, see välja pakutud meetmete nimekiri on Euroopa Kohtu otsuste äh, põhjal koostatud. me oleme siin ette näinud ka avatud kontrollimehhanismide nimekirja, andmaks liikmesriikidele võimalust sisse viia lisainstrumente. Need instrumendid peavad olema proportsionaalselt õigustatud ega olema diskrimineerivad. samuti tuleb neist teavitada teisi liikmesriike ja Euroopa Komisjoni. me oleme siin rääkinud ka vajadusest sisse viia kohustuslikke kontrollimehhanisme äh, liikmesriikides on olukord väga erinev tööturul ja e, lähetatud töötajate arv varieerub, nii et siin valime kõige tõhusamad instrumendid. kui me viime sisse kohust, kohustuse kasutada neid nelja kontrollimeedet, siis võib see endaga ka tuua kaasa liiga suure halduskoormuse tööinspektoritele ja töötajatele endile. nii et see tähendab, et väga laia ulatusliku haldusvõrgustiku loomist ja meil ei ole kahjuks praegu seda võimalik teha. artikkel kümme, siin on välja toodud, et on vaja äh, luua vastavad elemendid äh, kontrollide läbiviimiseks. me näeme, et äh, vastavate vahendite tagamise ja ka kontrolli järgsete raportite koostamise. kompromiss FF, siin on väga oluline artikkel üksteist, mis räägib töötajate õiguste kaitsest ja ähm, tasustamise hilinemisest ähm,. töötajad võivad nõuda äh, elu, liigsete eluaseme äh, mak-, maksumuste puhul äh, äh, selle raha tagastamist ning ka maksude tagastamist või teatud maksude tagastamist, mis on liiaselt makstud <laughs> kompromiss MM siin nähakse ette äh, solidaarse vastutuse mehhanism, tegemist on hea algatusega, kuid siin on vaja sisse viia ka mittediskrimineerimise reegel ja samasugune kaitsetase lähetatud töötajatele ning teistele töötajatele. Äh, äh, ülejäänud kompromissid kuni LL-ini käsitlevad artiklit kuus, tegemist on piiriüleste ähm, trahvide sisseviimisega, me tahame, et see mehhanism oleks tõhusam. me tahame, et nende organite töö, kes nende sanktsioonidega tegelevad, oleks lihtsustatud. kompromiss Y artikkel kaheksateist puudutab IMI süsteemi töötajate lähetamise puhul praeguseks mm, on see süsteem juba täielikult funktsioneeriv, kuid see peaks põhinema teabevahetusel, paljud kolleegid tõid välja äh, kahepoolsete lepete olulisuse ning olen sellega kompromissi sisse viinud. meie komisjoni hääletus on äh, ette nähtud äh, kahekümnendaks juuniks samale päevale, kui EBSCO nõukogu võtab vastu oma seisukohad. ma loodan, et meil õnnestub käivitada triloog nõukoguga väga kiiresti ja et meil õnnestub veel selle parlamendi mandaadi jooksul selle tööga ka lõpule jõuda, aitäh! um, Steven Hughes, puis uh... Steven Hughes ja siis Tšabaööri. Äh, aitäh, ähm, proua esimees. ma tahaksin tänada raportööri ja variraportööre. me selle, nende tundide jooksul, mil me koostööd tegime, läbi rääkisime, me õppisime üksteist väga hästi tundma, me üritasime juba nüüd mitmete kuude jooksul kompromissidele jõuda. nagu juba alguses vihjati, siis me ei ole kokkuleppele jõudnud, kuid me oleme teinud teatud edusamme mõningates aspektides, me oleme pannud paika mõningad kompromissid, millele just viitas ka raportöör siin on ka väga palju olulisi küsimärke, mis on õhku jäänud nendele võtme, nende võtmeartiklite juures selles ettepanekus. põhjus, miks me sellest räägime, on see, et Euroopa Kohus on teinud mitu otsust äh, mis äh, on äh, muutnud olukorda väga suuresti ning mis ühelt poolt toetab siis toetajate piiriülest liikumist, aga samas peab silmas pidama ka ametiühinguid ning töötajate õigusi, et need peavad olema äh, tagatud. meil on nende lahendite juures siin väga suuri tasakaalutusi, eriti mis Ruforti otsusesse puutub, siis Ruford Luksemburgi vastu kui esimene otsus välja tuli, siis selles selgus, et esialgne direktiiv on vaja läbi vaadata ning president Barroso mainis seda, et tema võtab kasutusele kaks instrumenti, üks on määrus, rakendusmäärus ning teine on siis jõustamisdirektiiv. kuid omal ajal ta ei välistanud seda, et kui on vaja, minnakse tagasi esialgse direktiivi läbivaatamiseni. ta ei ole direktiivi veel läbi vaadanud, meie arvates oleks see parim moodus, kuidas mõningaid põhimõttelisi küsimusi lahendada, mis praegu veel lahtised on ja mis on ka kohtulahendites välja toodud tegelikult kõik äh, fraktsioonid ei olnud äh, mitmel põhjusel äh, rahul ning praegu on siis jäädud selle juurde, et räägitakse ainult jõustamisdirektiivist raportöör juba ütles seda, et me ei peaks kasutada jõustamisdirektiivi nii nagu äh, seda esialgset, me peaksime praegust direktiivi kasutada selleks, et äh, esialgset direktiivi jõustada ja rakendada ning meie muudatusettepanekud äh, rihivad just selles suunas ning niimoodi me oleme ka kompromisse selgitanud. ma olen nõus, kui ta ütleb, et see ei ole ainult Ida-Euroopa probleem, ma olen juba väga mitmel korral öelnud, et see ei ole Ida-Euroopa küsimus, see on, küsimus on selles, et me peame panema paika raamistiku, et kõikide lähetatud töötajate huvid oleksid kaitstud ja kõik ettevõtjad, kes siis liigutavad oma töötajaid piiriüleselt, kas see on siis lääs või ida, põhja või lõuna, me peame panema paika ühtsed ähm, eeskirjad. me oleme mõnede kompromissidega siis äh, jõudnud edasi ja saanud, teinud edusamme, kuid artikkel üks, kus on juttu direktiivi reguleerimise ajalt, mis, alast, mis on äärmiselt oluline, artikkel, artikkel kolm, kus on juttu eeskirjade kuritarvitamisest ja nendest kõrvalehoidmisest, artikkel üheksa, riiklikud kontrollimeetmed ning artikkel kaksteist, mis räägib siis alltöövõtust ja solidaarvastutusest tahaksin mainida lühidalt nüüd mõningaid mure, murepunkte, mis meil on nende artiklitega. artikkel üks, siinkohal me leiame, et me peame minema kaugemale, kui siiamaani teinud olema, siin on mõningaid küsimusi, et siis vaatamata sellele, mis eh, lõpus välja tuleb, me tahame, et artikkel ühe puhul oleks need mõningad küsimused eraldi käsitletud siin komisjonis. nimelt see, mis on siis äh, avaliku poliitika meetmete all mõeldud ning võttes arvesse Luksemburgi otsust artikkel kolmkümmend siis esialgsest jõustamisdirektiivist eh, üheksakümmend kuus seitsekümmend üks me peame panema paika definitsiooni, kuid eh, me ei viita deklaratsioonile, vaid esialgsele direktiivile ja, ja sellele esialgsele artiklile ning on äärmiselt oluline, et see ei eh, ohustaks kuidagi liikmesriikide eh, pädevust panna töötingimused paika ning artikli lõpus me tahaksime viidata siin sellele, milline on seos siin ka Euroopa Liidu õigusega üldisemalt. me tahaksime panna paika, et artikkel üheksakümmend kuus ning jõustamisdirektiiv peaksid äh, rakenduma ilma ohustamata äh, töötajate õigusi teiste Euroopa Liidu meetmete abil. kuid me peame seda siis rohkem äh, rõhutama, me peame panema paika, milline on seos selle direktiivi ning ajutise teiste ähm, töötajate vahel. see on, need on siis artikkel ühe kohta. artikkel kolm ja artikkel üheksa artikkel kolm, meeskirjade kuritarvitamine, nendest kõrvalehoidmine, artikkel üheksa, riiklikud kontrollimeetmed, need on äärmiselt olulised artiklid tegemist on sellega, et me peame parandama direktiivi jõustamist, sest direktiiv üheksakümmend kuus seitsekümmend üks. seega me peame tagama seda, et me tõhustame neid aspekte, mis viivad parema jõustamiseni, siis esialgse direktiivi parema jõustamise. nii artikkel kolm kui ka artikkel üheksa, nende üle me oleme väga kaua arutanud, kas me kasutame sõna shall või may shall, siis kas komisjon teeb midagi või liikmesriik teeb midagi või siis ta võib teha, meie arvates peab see olema shall ehk siis peab tegema, sest vastasel juhul, kui me ei kasuta sellist äh, sõna, siis selle direktiivi mõju väheneb. osad liikmesriigid teevad äh, juba äh, palju ning nad on võtnud väga palju jõustamismeetmeid vastu kuid äh, osad liikmesriigid, kes siiamaani pole midagi teinud, äh, jätkavad sellega edasi, sest nad näevad, et direktiivis on kõras äh, sees sõna may ehk et võib midagi teha ning me oleme vaadanud teksti juba raportööriga läbi ning eile me jõud-, õhtul me jõudsime ka kompromissidele kolm, üks. raportöör on siia pannud sisse klausli, kus on kirjas see, et võetakse arvesse kõiki asjaolusid tegevuse kohta ja kõiki elemente ning need elemendid võivad olla järgnevad. minu arvates see on jälle seesama arutelu sõnade shall või may kasutamise üle ning selles osas me peame veel edasi arutama. Lähme nüüd artikkel kolme lõpupoole meie arvates on see äärmiselt oluline element, mis tuleb siia sisse panna selleks, et oleks selge, milline on kohaldatav õigus. praegu tekstis, millega on välja tulnud raportöör, ei ole piisav, sellepärast et Rooma üks määrusele viitamine on üks oluline aspekt, aga sellest ei piisa. meil on vaja palju selgemat sõnastust siia kohaldatava lo-, seaduse kohta, see peab olema siis artikkel kolme lõpus ma jätan osa äh, artikleid vahele, ma ei tahaks teie äh, kannatust proovile panna, kuid artikkel üheksa. artikkel üheksa, nagu ma ütlesin, on võtmeküsimusega siin on taas küsimus selle kohta, mida siis liikmesriigid peavad tegema, milliseid kriteeriumi ja milliseid ta võib, äh, milliseid kriteeriumi võib siis kasutada. taas on see äärmiselt oluline, et siin peab olema see sõna peab ehk shall arutelude käigus me eh, oleme seda arutanud ning eh, suurem osa mm, muudatusettepanekuid puudutavadki just seda punkti siin ja, ja nendes on just rõhutatud sõna, et peab. kui me vaatame liberaalide ning ka Rahvapartei eh, muudatusi, siis me näeme, et ka nemad on sellega nõus ning kõik on üldiselt nõus, et sõna peab olema shall. artikkel üheksa puhul on siin tekst, kus on kirjas et isik, kes äh, töötaja vastu võtab, annab välja avalduse, deklaratsiooni vastutavale pädevale asutusele, merd, selline avaldus peab Äh, olema esitatud juba viis päeva enne konkreetse töö algust. Äh, raportöör ei soovi sellist ennetavat teadaannet, kuid meie arvates oleks äärmiselt ähm, hea, et vastav äh, pädev isik saab juba enne selle teate kätte, sest kui ta saab teate kätte sel hetkel, kui töötaja töötama hakkab, siis ei ole võimalik kontrolli korralikult läbi viia mis puudub avatust, siis raportöör ütles, et selle poolt me oleme ja meie oleme samuti siis selle poolt äh, väga hea oleks, et liikmesriigid saaksid kasutusele võtta lisakontrollimeetmeid äh, selleks, et äh, kõik tõhusalt toimuks ja kõik oleks proportsionaalne ja õigusselgus oleks samuti tagatud küsimus on selles, kui palju on siin komisjonil võimu vahele sekkuda nende lisameetmetega, mis lisameetmete puhul, millega tulevad välja liikmesriigid. veel üks äh, punkt ning, vabandust, kaks punkti ütleb kõneleja, üks on seotud artikliga üksteist. artiklis üksteist oleme siin kaasanud äh, kaks sätet. üksteist äh, kolmes on üks ja teine on siis neljandas. ametiühingutel on äh, Eh, õigus kollektiivhagide jaoks selleks, et eh, nad saaksid tagada seda, et üheksakümmend kuus murd seitsekümmend üks direktiivi korralikult jõustataks. ning neljandas me ütleme siis seda, et eh, kollektiivlepingute jõustamine on siia kaasatud. see on äärmiselt oluline punkt ning me ei leia, et see ohustaks mingilgi moel seda ideed, et me parandame jõustamist ja rakendamist direktiivile üheksakümmend kuus, seitsekümmend üks. Euroopa Kohtu otsused viitavad just selles, sellele samale ning meie üritame võtta arvesse neid kohtuotsuseid selles jõustamisdirektiivis et siis äh, direktiivi korralik jõustamine oleks tagatud. artikkel kaksteist, kus on juttu alltöövõtust ja, ja solidaarvastutusest, see võib probleemiks osutuda kontrollide puhul, eriti just siis, kui kontrollitakse esialgse direktiivi jõustamist. me täname raportööri, et ta on tulnud välja mitmete ettepanekutega. artikkel kaheteistkümne puhul tahaksin ütelda seda, proua esimees, et meil on väga hea meel, et meil on siin ees juba tekst, mida saab vaadata, meie juristid töötavad selle kallal. me ei leia, et lõige üks praeguses ettepanekus on piisav, sest äh, otsesed äh, töövõtjad on juba tegelikult kohustatud äh, maksude maksmise eest ning palkade maksmisest on iseenesestmõistetav ja me ei pea seda rõhutama siinkohal. kuid teine osa ettepanekutest on väga huvitav, me loodame, et me saame eh, ka juristidelt rohelise tule eh, selle kohta ning nii sellega ma ka lõpetaksin. me näeme, et siin on eh, palju tööd veel teha ning homme hommikul me saame kokku äh, me, meie saame siis juba kell kaheksa hommikul variraportööridega kokku, jätkame tööd ning üritame jõuda lõpuks kokkuleppele nendes lahtistes küsimustes, aitäh! suur tänu! ma arvan, et tegemist on väga olulise küsimusega ja väga oluline on, et me jõuaksime lõpuks plenaari välja pärast neid kuid kestnud arutelusid ja arutelusid äh, raportööride, variraportööride vahel. nii et äh, lasen kõigil lõpuni sõna võtta selleks, et me mõistaksime, milline on meie seisukoht äh, läbirääkimistel ja oluline on, et siin nelja seina vahel ähm, põhjalikult seda küsimust arutaksime. Java Ööri. Äh, kas, äh, kuivõrd äh, raportöör on Rahvaparteis, siis võib-olla annan sõna kõigepealt Nadja Hirschile, Toomas Hendel ja siis härra Serkas veel. ja, aitäh, proua esimees ma tänan teid südamest äh,, proua raportöör meil on olnud mitu koosolekut äh, ja me oleme väga palju aega sellele kulutanud ja ma arvan, et see on väga oluline, et me võtame endale aja, et äh, sellest teemast rääkida. meil on praegu siin väga hea vahetulemus äh, ning mulle tundub, et me peame kinni ka ajagraafikust, nii et juulis on võimalik juba hääletada, alati ju nii ei juhtu ma loodan, et see niimoodi on ja, ja selle koostöö vaimuga me suudame tulemusteni jõuda. Äh, tahaksin kommenteerida paari artiklit, mis on meie jaoks äärmiselt olulised äh, kompromissi silmas pidades. artikkel kolm kõigepealt. siin on küsimus selle kohta, kui kaugele me peame minema definitsioonidega ehk siis äh, kas on iseseisvust võet-, sõltumatust võetud arvesse, see peab olema paremini siin välja kirjutatud, artikkel kolm, äh, kompromiss AA, äh, vaatame seda nüüd uuesti, me peame seda paremini läbi arutama, et vaatame, kuhu minna. aga noh, selle me, kui juba ütlesin, me saame teha artikkel artikkel üheksa. me oleme mõnes mõttes saanud kokkuleppele selle sõna may kasutamisel, ehk siis võib, siis meie arvates siin on kompromiss mis me oleme saa-, jõudnud ähm, lahenduseni ning siin on ka see eelteavitus võetud arvesse. me või saame selle kompromissiga nõus olla. mul on küsimus, vaadates äh, nüüd kompromissid see, et B-s võetakse arvesse seda, et dokumente hoitakse kaks aastat pärast seda, kui see lähetus on läbi. see on ära võetud, me tahaksime siia panna sisse uue lõike, et need dokumendid oleksid alles äh, jäetud siis pärast lahetust vastavalt äh, siseriiklikele seadustele. ma tahaksin olla kindel, et need kaks asja on omavahel seotud ning ähm, et nad oleksid selles samas lõikes. kui nad on omavahel seotud, siis see on meie jaoks sobiv, kuid me peame olema kindlad, et on piisav selgus, öeldes, et äh, need dokumendid peavad, peavad olema säilitatud see ei, see ei ole küsimus, mida saaks lihtsalt tõlgendada ja, ja siis samal ajal ka dokumentidest vabaneda, sest maksu maksmise eh, põhjustel oleks see võimatu. me tahame, et siin oleks selge viide sellele, et eh, dokumente säilitataks. me peame lihtsalt selgust siia natukene looma. kompromiss F see on siis üheteistkümnes FF. siin viimane lõige, ka siin me tahaksime suuremat selgust. The posting took place und im Moment haben wir jetzt including persons falsely declared as self-employed and after investigation uh, proved to be posted workers. Da haben wir nochmal eine andere Formulierung von dem Kollegen Benjen, dass das vielleicht nochmal klar me saime äh, Benjanilt äh, ühe ettepaneku selle kohta ning äh, seal on selgelt välja toodud, et kohapealsed asutused vastutavad selle eest ning see teeb teksti palju selgemaks. artikkel neliteist A grounds for refusal ehk siis alus keeldumiseks. ma ei mõista, kas siis liikmesriigi pädevad asutused peavad äh, mingi kataloogi välja töötama nimekirja nendest vabandustest, mis võiksid siis keeldumise põhjas, põhjuseks olla. meie arvates äh, siin kompromiss on veel puudulik ning meil on selle kohta veel palju küsimusi. artikkel kuusteist KK kuna muudatusi ei ole komisjoni poolt selle kohta tulnud, siin räägitakse karistustest, kombineeritud karistustest, mis tulevad siis liikmesriigi poolt. ning siin on juurikomisjoni muudatust äh, arvestatud, kuid äh, mul tekib küsimus, miks ei ole meie komisjonilt mingit muudatust siia toodud? Need on siis kõik kommentaarid minu poolt. ning teised muudatused saavad meilt toetuse, ma tänan koostöö eest. Toomas Tšabauli, palun aitäh, proua esimees. me oleme vaadanud nüüd läbi kõik need kompromissid ning minu arvates siin on veel võimalik neid parandada. praegusel hetkel jääb siin veel paar küsimärki õhku ning ma tahaksin tulla välja paari üldise kommentaariga eriti just seda äh, jõustamisdirektiivi silmas pidades, see ei saa muuta olemasolevat äh, direktiivi, see ongi põhimõte, millele tuleb kindlaks jääda. aga kuidas me saame siis olukorda üldse parandada selle jõustamisdirektiiviga? sest minu arvates oleks vaja suuremat äh, kohustuslikkust siia panna sisse, see peab olema seotud, äh, meetmed peaksid siis olema siin äh, just see sõna meie shall kasutamine, seesama küsimus, millele siin enne viidati. me ei pea ju täht-tähelt kõike arvesse võtma, millest räägib Euroopa Kohus, ka meil on ju oma pädevus ning me saame paremad meetmed välja töötada kui need, millega, mis on välja pakkunud ka Euroopa Kohus. mis puudutab nüüd neid lahkarvamusi, mis meil on, et ähm, kuritarvitamist vältida, selleks peavad meil olema siduvad eeskirjad ning seetõttu artikkel kolme nimikirjad peavad olema uuesti läbi vaadatud, artikkel üheksa. siinkohal me toetame tähendab, me siis tugevdame seda esialgset äh, direktiivi, me ei tahaks, et nimekiri jääks lahtiseks. Äh, me tahaksime, et äh, liikmesriigid oma töölepingute kaudu saaksid äh, siis kontrolli läbi viia. Rooma üks, päritoluriigi põhimõte, Bolkensteini direktiiv sellest me oleme rääkinud läbirääkimistel ning äh, vastuvõtva liikmesriigi äh, põhimõte ei ole siin samuti üli, väga selgelt välja toodud. raportöör ütles, et ta tahaks kaaluda võimalust seda põhimõtet tugevdada ning äh, meie tuleme välja ka uue kirjaliku ettepanekuga selle kohta. veel ma olen täiesti nõus kolleegiga selles osas, mis äh, puudutab äh, äh, solidaarsusvastutust, minu arvates peame me olema väga ettevaatlikud ja tähelepanelikud, sest meil on see solidaarvastutus, mis kehtib mõningates liikmesriikides ning me ei tohiks seda direktiivi nõrgendada, hoopis vastupidi ma olen nõus sellega, mis puudutab dokumentatsiooni, siis olen nõus proua Hirschiga. me peame olema kindlad, et meil on õigusselgus ja see peab olema nii, et äh, väga sageli peavad töötajad pädevatele asutustele esitama erinevaid äh, äh, kaebusi. seega oleks hea Äh, kui äh, selline dokumentide säilitamise kohustus oleks paika pandud, äh, nii et kõige nõrgemad isikud oleksid kaitstud, juhul kui nad siis tahavad mingeid kaebuseid esitada, nad saavad dokumentidele mm, ligipääsu. me esitame oma lisanduste kohta ka kirjalikud ettepanekud ning ma loodan, et siis järgnevate läbirääkimisvoorudel me jõuame mõistlike lahendusteni selleks, et direktiivi tugevdada ja olukorda parandada töötajate jaoks. Tšabauri, puis Alejandro Cercas. Tšabauri ja siis Alessandro Cercas. aitäh, proua esimees. kõige olulisem punkt ma tahan ütelda, et ma räägin mitte Rahvapartei koordinaatorina, vaid äh, räägin oma isiklikust seisukohast vaadates mulle tundub, et siin on erimeelsused rohkem äh, rahvusdelegatsioonide, mitte aga fraktsioonide tasandil. ma poleks kunagi arvanud, et me peame muutma direktiivi. ma olen alati arvanud, et me peame lihtsalt keskenduma sellele, et me parandame selle rakendamist ning just seda me üritame siin ju ka teha. ning ma näen, et äh, Rahvapartei on samuti sellel eesmärgil tegutsev. kolm, üheksa ja kaksteist on need artiklid, mis on kõige problemaatilisemad. aeglaselt, aga sihikindlalt oleme me liikumas kompromissini ka nendes artiklites. mina olen üks vähestest, kes usub, et me ei saa jõuda lahenduseni mis võimaldaks ükskõik millisel pädeval asutusel, ükskõik millisel juhul luua takistusi kontrolli- ja järelevalveasutused ükskõik siis, milline on raamistik, nad äh, peaksid välja tulema äh, siis teostavate äh, lahendustega, siis me, me peame panema paika mingid reaalselt toimivad eeskirjad ning kompromiss ilmselt äh, viib siis selleni, et äh, praegused järelevalvemudelid paranevad äh, liikmesriikides. nagu siin enne juba öeldi, on äärmiselt oluline vaadata, kus me praegusel hetkel oleme selles pikas protsessis kompromisside väljatöötamisel. ning nii palju, kui mina tean, siis on nõukogus blokeeriv vähemus ning meil ei ole aimugi, millised äh, võiksid reedese Coreperi tulemused olla. sellel on kindlasti väga suur mõju, kas ähm, tegemist on Iiri eesistuja või äh, tuleva äh, Leedu eesistuja, kuid selle dokumendiga tuleb edasi tööd teha. artikkel kaheteistkümne puhul on minu peamiseks probleemiks see, et ähm, alltöövõtjate vastutus äh, ei ole midagi sellist, mida see rakendamisdirektiiv peaks paika panema, tegemist on üldisema probleemina, probleemiga, mul ei ole selge, kas siis nüüd kas me räägime üldisest vastutusest avalik-, riigifondide puhul või üldisest vastutusest eh, tsiviilõiguse mõistes, siin on väga suur vahe nende kahe aspekti vahel ju. kuid ma näen siin suundumust selle poole, et liikmesriigid leiavad, et äh, need, äh, et liikmesriikides on ähm, töö, ettevõt-, ettevõtlusõigus enam-vähem juba reguleeritud ning praeguseid eeskirju muuta ei taheta. Äh, ma kuulasin siin härra Simsia väiteid ning viiepäevane tähtaeg äh, selle äh, üldise info edastamiseks. see viiepäevane tähtaeg on ju üsna mõistlik, võiks ju seda olla, kuid on ka selliseid äh, juhtumeid, mil kus see viiepäevane tähtaeg tegelikult ei toimu väga hästi ning näiteks me võime ju tahta, et keegi tuleb siis äh, järgmisel päeval alles äh, midagi näiteks hoolduse poole pealt äh, korda tegema. nii et siis see viiepäevane tähtaeg mõnikord on toimiv, kui teinekord oleks vaja leida selline kiiremalt toimiv äh, nõue, nii et võib-olla me võiksime saada mingi paindlikuma lahenduse sellele, et me ei jääks kinni sellest viie päeva nõudest. see oli minu poolt kõik ning veel kord, mul on väga hea meel näha, et aeglaselt, kuid kindlalt me läheme kompromissi poole ning see on väga tark äh, idee, anna meil, anda meile rohkem aega. jah, äh, vähehaaval. me õnneks ei ole ka äh, lõputus tunnelis, palun nüüd Alejandro Serkas ja siis Ole Kristensen. aitäh, proua esimees. ma räägin sotsialistide nimel, erinevalt ähm, sellest, mis eelkõneleja tegi meie jälgime kogu fraktsiooniga suure huviga, mis toimub selle dokumendiga. delegatsioonid eh, eh, tasandil erisusi ei ole, et Steven Hughes esines väga veenvalt ja rääkis eh, oma nimel, aga ütles ka seda, mida mõtlevad kõik sotsialistid. ning võttes lugu, suure lugupidamisega raportööri vastu me tahame ikkagi ütelda kõikide sotsialistide nimel, et mis puudutab kompromisse, siis ähm, meie siin ei näe praegu veel lahendust, meid ei ole kompromissidesse kaasatud. on mõningaid üksikasju, mida on arvesse võetud, kuid mõningad pühipunktid äh, on sellised, mis on erinevad raportööri omast. ning lisaks ma tahaksin ütelda, et meie fraktsioon äh, ei äh, kiida heaks neid kompromisse, kes ei oleks üleüldist äh, heakskiitu. ei saa teha mingeid osalisi kokkuleppeid, äh, meie fraktsioonile see ei sobi me tahame põhiküsimustes saada üldist kokkulepet. proua Jaslovjeka eh, ütles, et eh, üle miljoni töötaja sõltuvad sellest eh, dokumendist, sellest direktiivist, kuid see sõltub ka riikide poliitikast, tööhõiveturust liikmesriikidest. seega meie fraktsioon tahab teist direktiivi me ei ole nõus sellega, et äh, me teeme sellist kosmeetilist iluravi, me tahame, et oleks kõik sätted ümber töötatud, äh, et sotsiaalkaitse oleks paika pandud, et töötajate õigused oleksid tagatud ning äh, kõik, praegusel juhul on kõik professionaalid ohus kõikides liikmesriikides ettevõtted võivad hakata riiklikke eeskirju eirama ning meie peame seda kuidagi vältima me peame panema paika tõsiseltvõetavad eeskirjad ja normid. proua Jaslovjeka, põhiküsimus on selles. artikkel kolm ja üheksa loetelud ei saa jääda vabatahtlikuks, me ei ole sellega nõus, sellised sätted peavad olema kohustuslikud, mitte vabatahtlikud. eeskirjad on rakenduseeskirjad ning me ei saa jätta kõike liikmesriikide kätesse. liikmesriikidel on, saavad siis olema kontrollide tegemiseks lahtised loetelud, seega ei so-, ei sobi äh, need sellised tühikud äh, Euroopa Liidu õiguses ei tohi ähm, alles jääda. meist peaks saama shall. kõik, mis on vabatahtlik, peab muutuma kohustuslikult. meil peavad olema rakendussätted paigas. meile ei meeldi äh, need põhjendused, millega on siin välja tuldud, sest me räägime ju tööõigusest, töötajate õigusest. asi ei ole ju bürokraatias on olemas äh, selliseid äh, fiktiivseid ettevõtteid äh, ning on väga palju selliseid ettevõtteid, kes ei võta endale üldse vastutust ning meile ei sobi see, et mingeid kontrolle ei toimi kui on, meil on olemas kontrollisüsteem ja õige keelekasutus, siis peavad olema meil ka andmed, dokumendid selle kohta, kes need töötajad on, kas nad on seaduslikud töötajad või mitte me peame tagama seda, et äh, ettevõtted äh, teeksid kõike õigesti ning need kontrollid ei saa olla vabatahtlikud. proua Jaslovjeka, kui te jääte selle nõude juurde, siis äh, sotsialistid ei saa teid toetada. praegu on meie ees väga tõsine olukord ning see ohustab töötajate vaba liikumist, töötajaid endid ning see on asi, meie toetame töötajate vaba liikumist artikkel üksteist, meie arvates äh, kollektiivlepingute ja kollektiivmeetmete puhul, mis on midagi sellist, mis on äh, juba ammu olemas, seda me ei tohi ohtu saata me ei saa teha niimoodi, et Euroopa Liit ohustaks ja lõhuks ära kõik selle, mis põlvkonnad on üles ehitanud. aga ma tänan proua Jaslovjekat jõupingutuste eest. me mööname, et jõupingutus on tehtud, kuid siin on veel selliseid aspekte, mis teile võivad tunduda selliste formaalsete aspektidena, semantilistena, kuid meie jaoks on need põhiküsimused mis puudut-, puudutavad äh, õigust ennast, me ei saa anda lihtsaid soodustusi, see peab olema äh, kohustuslik eeskiri, millest peetakse kinni või siis äh, kuna need küsimused, millega me tegelema, on väga äärmiselt olulised liikmesriikides ja Euroopa Liidu jaoks üldisena, ma tänan raportööri ning ma loodan, et raportöör ja kolleeg mõistavad et me oleme nõus, et võib olla olemas siin ainult selline jõustamisdirektiiv, kuid äh, me ei tahaks, et meil oleks selline kosmeetiline muutus ainult tehtud. Euh, niisiis äh, selleks, et meil ei oleks ainult äh, sotsialistide poolt sõnasaajaid, siis muutsin natuke nimekirja. aga ärge muretsege, te olete kõik nimekirjas muidugi olemas. Ole Kristensen ja siis äh, Sari Esaia. Äh, øh, aitäh, proua esimees. ma tahaksin tänada ka kõiki neid, kes on kaasatud äh, nendesse aruteludesse jõustamisdirektiivi kohta. ei ole mingit kahtlust, et sellel saab olema äärmiselt suur mõju sellele, kuidas me Euroopa Liidu ühte põhialust tööle saame ning seega ma tahaksin kõigepealt öelda raportöörile, et tegemist ei ole ähm, selle tegevusega, et me vaatame, kes kõige rohkem edendab äh, vaba liikumist. me teame kõik seda, et vaba liikumine on hea ning ühisturg on väga hea ning me ei tahaks kuidagi siin sammu tagasi astuda. vastupidi, me tahame äh, vaba liikumist tugevdada, see on ju direktiivi põhialuseks, selle direktiivi, mida me täna arutame me tahame jääda selle juurde, et on olemas äh, vaba liikumine, kuid me tahame seda ka, et äh, töötajate õigused oleksid kaitstud, kuid me teame, et on olemas selliseid ettevõtjaid ja inimesi, kes vaba liikumist kuritarvitavad äh, ning see moonutab konkurentsi ning mõningatel puhtutel on ka ohtlik töötajatele, see on moraalselt vale ning mõnikord on see isegi ebaseaduslik nii et selles äh, direktiivis peame me tagama äh, õiglase äh, konkurentsi ettevõtete vahel ning töötajate vahel. kui ma vaatan neid kompromissettepanekuid, siis me sellist õiglust siin ei ole veel loomas. ma ei hakka kordama kõike seda, mis Steven just ütles nende puuduste kohta, kuid ma tahaksin mõnda punkti rõhutada. ma ei saa DD kompromissi toetada, seda kohe päris kindlasti, sest see oleks väga suur samm tagasi, kui me jääme Rooma ühe sätete juurde. kui nüüd need lähetuse eeskirjad eh, ei ole kaetud, siis see peaks käima aluslepingu neljakümne viienda artikli alla, kus on õiglase kohtlemise reeglid ja põhimõtted kirja pandud me peaksime vältima seda, et äh, tööjõu vaba liikumist ei kuritarvitataks äh, ning äh, konkurents oleks aus, seega me peame tagama seda, et reeglid oleksid paigas. samuti FF, siin on kirjas see, et on haldus meetmeid, mille võtab ette ametiühing, aga need peavad olema kooskõlas töötajate soovidega, aga see on vastuolu mitmete liikmesriikide praktikaga, kus ametiühingutel on algatusõigus, seega ma tahaksin olla kindel, et me saame õige rakendamise, õige jõustamise paika et me saaksime Euroopas usaldust suurendada selles praeguses kriisiolukorras, kus Mm, oleks äh, tagatud see, et ähm, äh, seaduskuulekaid inimesi premeeritakse ja, ja seaduskuulmatud saaksid karistada. seda me peame ütlema oma valijatele ja näitama, et Euroopa Liit äh, on sellel alal parim. me, me ütleme, et Euroopas on olemas minimaalsed sotsiaalsed standardid ning nii suured kui ka väikesed ettevõtjad äh, peavad äh, õiglase konkurentsi tingimustega kaasas käima, ükskõik kus nad ka ei asuks. kui me ei saa seda lahendatud rahuloleval moel või sobilikult, siis kodanikud tegutsevad ja järgmise aasta valimistel nad ka näitavad oma seisukohti ning äh, nad ei lähe traditsiooniliste parteide või fraktsioonide juurde, vaid äh, nad lähevad äh, siis ekstremistidele. Sari Essaja. Sari Essaja. ja siis härra Ludvigson. suur tänu, proua esimees, kõigepealt tahaksin teha ametliku kommentaari, et meil ei ole siin komisjonis Soome tõlget, aga mina olen täisliige ja meil on ka kaks asendusliiget siin komisjonis. ma räägin muidugi inglise ja rootsi keelt ja mõistan ka saksa ja prantsuse keelt, kuid ma tahaksin õiguslikes küsimustes siiski oma emakeelt kasutada. kõigepealt suur tänu, Danuta, sa oled koos variraportööridega suure töö ära teinud ja nagu me äh, aru saime, on töö endiselt veel käimas. tahaksin siiski välja tuua kolm punkti ja kolm artiklit, mis minu meelest on kõige olulisemad, sest meie töö eesmärgiks on takistada lähetatud töötajate ärakasutamist ning tagada ettevõtetele konkurentsivõime, õiglased reeglid, sest need ettevõtjad, kes oma kohustusi täidavad, eh, ei tohiks ometi karistatud saada ebaõiglase konkurentsi tõttu. muidugi ei taha me siin komisjonis takistada ka tööturu arengut Euroopa Liidus, nii et artikkel kolm tahaksin kõigepealt välja tuua, et lõik lõike üks lõpus olev lause, mis ütleb, et ühe või nende elemendi mittetäitmine, ühe või mitme nende elemendi mittetäitmine ei öö, äh, öö, äh, arva, äh, ei takista öö, töötajate lähestamist, kuid öö, ähm, vastavad ametivõimed peavad otsustama, kas tegemist on legaalse olukorraga. me ei peaks nii palju siin arutama pisiasjade ülesõnad meie shall, me peame siin arvesse võtma alati tervet olukorda. kui me mõistame, mis siin tegelikult kirjas on, selle lõike üks lõpus, siis võib-olla see aitab mõista, et may ja shall ei ole nii oluline küsimus siin. artikkel üheksa puhul äh, olen nõus sellega, et siin on vaja kasutada sõna shall, sest järelevalveametid peaksid saama kasutama iga järelevalvemeetodit, mida nad soovivad vastavas liikmesriigis. nii et artiklis üheksa on meil vaja tagada kõik järelevalvemeetod ametid nendele vastavatele ametivõimudele. artiklis kaksteist, nagu ma aru sain, Eh, kasutatakse sõnastust, mis järgib kompromissi, mis lepiti avalike hangete puhul kokku. see sõnastus on meie jaoks vastuvõetav ja kõik eh, teised kompromissid vajavad võib-olla veel pisut sõnastuslikku kohandamist, kuid arvan, et nad on kõik vastuvõetavad ja lei-, arvan, et ähm, teeme ka edaspidi koostööd kõikide teiste punktide puhul. aitäh! nüüd kolleeg Ludvigson ja siis äh, kolleeg Schröder Mycket av det som jag skulle vilja säga eh, har sagts redan och nämnts, men jag vill... jah, eh, suur tänu, võiksin siin palju öelda. palju on juba ära öeldud. Eh, toetan Steven Hughes'i täielikult eh, selles, mida tema ütles. olin pisut pettunud kompromissides. ma näen aga, et et ähm, kompromissidele jõudmine on väga keeruline, kui äh, erinevad liikmesriigid ei ole rahul algse direktiiviga. siin oli äh, Levali kohtuotsus Euroopa kohtus ka. ja see mis äh, meie ees nüüd on, on äh, eesmärk tõsta standardeid, muidu äh, takistame ühtse turu arengut ning tööandjad on üksi oma töötajate eest vastutavad ning selline olukord ei ole vastuvõetav. asi ei puuduta muidugi ainult tööturgu, vaid korralikke alusreegleid, õiglast konkurentsi ja kõik äh, ettevõtted ähm, ja praegu peavad äh, asjasse tõsiselt suhtuvad ettevõtted äh, konkureerima Aasiasse vähem tõsiselt suhtuvate ettevõtetega ja see ei ole vastuvõetav kui me kaalume siin vabatahtlikke meetmeid, siis see idee on küll väga hea, kuid minu fraktsioon ei saa seda toetada, sest see ei oleks samm edasi, vaid hoopis tagasiminek. kui meil ei ole kohustuslikke reegleid, siis äh, kaotab see direktiiv täielikult oma äh, mõtte. nii et loodan, et saame siin tulemusi siiski parandada. mul on väga hea meel, et äh, mõned kompromissid on meil juba kokku lepitud Äh, igasugustes Euroopa ettevõtetes, näiteks äh, Volvos on väga palju ekspertiisi, ekspertteadmisi ja ma arvan, et me peaksime lähtuma just sellest, kasutama ära inimesi, kes teavad, millest nad räägivad ning äh, selle alusel tegema oma ettepanekud. ma arvan, et me peame just selles liinis töötama. siin on väga palju ettevõtteid, kes äh, takistavad siseturu arengut ning me peame põhinema eelkõige just äh, kohustuslikel meetmetel selleks, et äh, töötajate tingimusi parandada ning mitte tagasi minna. aitäh, Elizabeth Schröder. ja siis järgmine kõneleja. jah vabandan kõigepealt, et ei olnud kogu arutelu jooksul siin, pidin osalema ühel teisel koosolekul samaaegselt, kuid vaatasin kogu info üle ja öö, äh, kuulsin ka mõningaid seisukohavõtte. tahaksin teiega jagada oma seisukohta, et äh, minu arusaam kogu läbirääkimiste õhustikust äh, oli meeldivaks üllatuseks, tegemist oli väga konstruktiivse õhustikuga, väga positiivse õhustikuga ja meie töö oli väga keeruline kompromisside kallal, kuid me jõudsime teatud küsimustes kompromissideni. teatud küsimused jäid lahtiseks, kuid üks element, mis oli läbirääkimiste ajal minu jaoks oluline, oli see, et jõudsime kokkuleppeni, mis ütles, et me ei taha et jõustamisdirektiiv piirduks ainult algse direktiivi tekstiga. see oli see, mida kõik toetasid ja see puudutab eriti artikleid neli, viis ja kolm algses direktiivis. kui me vaatame artiklit viis, siis me näeme, et artiklis viis on väga selgelt kirjas, kes on kontrollide eest Euroopa Liidus vastutav. ja kes on vastutav töötajate õiguste eest koha peal, see on see liikmesriik, kus töö aset leiab ning see on põhimõte, mida me ei taha kahtluse alla seada. see on öö, asi, milles me kõik ühel nõul olime. Äh, härra Serkasele vastuseks, kui meil on avatud nimekiri, siis see ei ole mingisugune valikuvõimalus ja jõustamisdirektiivis on äh, avatud nimekiri samuti siduv. kuid meie tahame, et siin oleks sõna may, sellepärast et me tahame, et kontrollmehhanismid oleksid vastutavad ja praegu on olukord selline, et äh, liikmesriikide kontrollmehhanismid peavad omama äh, siseturu raames võimalust äh, tegutseda. kui see nii ei ole, siis ma ei saa aru, kuidas asjad tegelikult siis toimima hakkavad. me näeme muu siin muutusi praegu ja see tähendab et olukord muutub väga kiiresti, aga me ei saa muuta äh, iga kord alusteksti, sellepärast on meil vaja siia sõna may sisse panna. ma arvan, et äh, jõustamisdirektiivi põhimõtted on selged ja see tähendab edasiminekut. meil on siin ka nüüd äh, parem võimalus sõnastada seda, kuidas seda nimekirja mõistetakse, liikmesriikidel peab olema võimalus reageerida olukordadele, mis neil järgmiste aastate jooksul võivad üles kerkida ja ma arvan, et see on ka suure tähtsusega. kui see ei ole just ähm, töötajatega seotud siseturu õigustekstides, kuid äh, meil on siin tekst, kus töötajatel on keskne roll ja ma arvan, et see, mis meil siin kompromissides on, äh, on mõneti, äh, Tanuta teab, et ma siin tahan mõnda punkti kritiseerida, kuid mõneti on siin ka tehtud edusamme ja parandatud ka komisjoni teksti. ma arvan, et meil on siin hea sõnastus. Ähm, nende illegaalsete töötajate puhul me peame kinni pidama ka liikmesriikide tööõigusest, muidu ma ei mõista, kuidas see peaks praktikas toimima hakkama. ma ei tea, milline sõnastus saaks peegeldada liikmesriikide erinevaid õigussüsteeme, sellepärast jätsime siin äh, selle valiku lahtiseks äh, liikmesriikidele. meil ei õnnestunud öö, Rooma ühe küsimuses ühele nõule jõuda. minu seisukoht põhineb aastatepikkusel kogemusel. Jan Anders püüdis Rooma üks määrusesse muudatusi sisse viia, kuid see kukkus läbi ja Rooma üks ei tööta lähetatud töötajate puhul. me ei saa lihtsalt sellele siin viidata. me võime seda teoreetiliselt teha, kuid see ei toimi. sellepärast peaksime asjad jätma selliseks, nagu nad on. see ei too endaga kaasa mingisugust kasu, kui me viitame millelegi, mis ei aita selleks, see ongi siin probleemiks ja komisjon peab selles punktis tunnistama, et kui me vaatame Rooma üks määrust, siis kui asi puudutab konkreetseid juhtumeid, ütleme, et teil on töötaja, kes pakub teatud teenust ja teeb seda selle, selles raamistikus ühes teises liikmesriigis, siis meil on siin teistsugust sõnastust vaja me peame ütlema, et peame vaatama, kus me saame seda sõnastust parandada, see on põhiline poliitiline ülesanne siin. ja artikkel üheksa tahtsin siin öelda, et mina usun, et tegemist on põhilise artikliga, see on seotud algse direktiivi viienda artikliga, see tähendab, et kui meil on siin sõna shall, siis võib see osutuda riskantseks. see võib endaga kaasa tuua mm, raporti ja Luksemburgi kohtuotsustele sarnase olukorra, nii et ma arvan, et see toob endaga kaasa riski. sest me ei saa siin ju alusdirektiivi muuta, sellepärast äh, tahame siin äh, nõudes tagada, et Äh, asjad oleksid piisavalt siduvad ja piisavalt selged. siin on üks äh, punkt, mis puudutab teavitamist, mida ma tahaksin veel tõstatada. siin on üks probleem see toob endaga kaasa tohutu hulga bürokraatiat, mis seob Euroopa Komisjoni ja liikmesriike ja mida on võimatu ellu rakendada, sellepärast ma arvan, et me peaksime kasutama olemasolevaid mehhanisme, me peaksime kasutama olemasolevaid määrusi ning äh, seda ka väga tõsiselt võtma. meil on siin artikkel neli, mis äh, kaasab liikmesriike kodanikke, kes peavad informeerima Euroopa Komisjoni võetud meetmetest ja komisjon vastavalt artiklile neli jagab seda infot siis teiste liikmesriikidega. seda saab teha töörühmas, mis on juba artikkel nelja kohaselt Äh, äh, loodud ja see on kiire viis seda probleemi lahendada, see ei too endaga kaasa liigset bürokraatiat ega liigseid meetmeid ja asjad ei jää lihtsalt bürokraatia taha toppama. ma arvan, et see võiks olla hea lahendus. ütlesin siin juba üsna palju ära, nii et äh, tahaksin lühidalt kommenteerida veel kahte artiklit. mul on väga hea meel, et artiklis kaksteist õnnestus meil teha edusamme ja see on midagi mille suhtes me oleme kõik ühel nõul. tahaksin selgelt öelda, et need liikmesriigid, kes soovivad rohkem ära teha, saavad ka seda teha ja artikkel kuusteist ka, mul on siin palju küsimusi. miks me viime siin sisse juuri komisjoni muudatusettepanekud, kui artikkel kuusteist äh, on komisjoni ettepanekus juba väga heal kujul olemas? Jutta Steinbrück soovis sõna veel. suur tänu. jagan eelkõnelejate pettumust, kui nad viitasid kompromissidele. kui ma neid vaatan, siis püüdsime praegust olukorda oma töö kaudu lahendada, tahtsime lahendada probleeme äh, mis on seotud definitsioonide hägususega, aga see, mis meie ees siin on, ei aita selgusele kaasa. see on üsna kaugel sellest, mida me soovisime äh, saavutada. me ei soovi siin luua kalleid haldusmeetmeid, me peame mõtlema eelkõige töötajate kaitsele. kui seda vabatahtlikult ei tehta, siis on vaja sisse viia bürokraatlikud meetmed me peame tegema kõik võimalikku, et töötajaid kaitsta. muidugi on siin palju bürokraatiat ja see on väga kulukas, need on argumendid, mida esitatakse ja need kehtivad kõikjal Euroopas. siis on meil siin see töötajate lähetamise direktiiv ja mõnikord äh, läheb see kõik kallimaks mitte ainult ettevõtetele, vaid ka kont-, kontrolliorganitele, tegemist ei ole ainult konkurentsiga eh, erinevate liikmesriikide vahel või öö, eh, öö, eh, tööturu hävitamisega. eile kuulsin, et asi puudutab inimesi, kes töötavad kolmesaja euro eest kuus ja ma tahaksin oma kolleegide käest küsida, kas teie koduriik suudab seda olukorda praeguste reeglite põhjal parandada, me peame tegema niimoodi, et meil oleks vajalikud kontrollid, meil on vaja vajalikud karistused sisse viia, meil on vaja läbipaistvust ja vaadata, kuhu suunas inimesed liiguvad, me peame suutma neid kõiki reegleid rakendada, meil on vaja rangeid reegleid. kui ma vaatan artiklit kolm, siis on meil vaja siin selgeid definitsioone. kui asi puudutab Äh, postkastiettevõtteid, riiuliettevõtteid äh, ja äh, vale lähetamist, siis ei tohiks muidugi karistada seda inimest, kes on valedel alustel lähetatud, vaid tuleb karistada ettevõtteid, sest need inimesed saadetakse lihtsalt tühjade kätega koju tagasi, kui nende lähetamine on olnud illegaalne nemad ei ole ka selles olukorras vastutavad. me peame vaatama nende inimeste olukorda koha peal. Neil peaks olema vastava liikmesriigi töökaitsele vastav kaitse. meil peavad olema miinimumstandardid ka kontrollide puhul ja neist peab kinni hoidma. Li-, iga liikmesriik peab tagama selle, et Äh, tema enda kontrollimehhanismid ja inspektsioon on toimivad. Nad ei pea äh, paluma komisjonilt või kelleltki teiselt luba. Nad peavad ise saama otsustada. artiklis kaksteist on meil vaja selgeid vastutusreegleid allhangete ahel, kogu ahel peab olema siia kaasatud, kõik sektorid peavad olema kaasatud ehitussektor. meil on siin täiesti lõputu ahel ja seda on võimatu kontrollida. nagu ma ütlesin, ei ole ma väga rahul sellega, mida ma siin näen ja kui asi puudutab, kui asi puutub kompromissidesse, siis mina ei saa neid toetada aruteludes on tõstatatud eriti, erinevaid küsimusi ja mina siin kaalusin ainult mõnda nendest detailidest, aitäh. suur tänu. siin on paljud kolleegid väga paljusid küsimusi tõstatanud, tahaksin öelda lihtsalt paari asja. kõigepealt, mis puudutab mm, vormilist küsimust, siis meie arutelu on väga olulise tähtsusega ning tegemist on aruteluga, mis ei saa piirduda ainult raportööri ja variraportööridega, me näeme, et olukord on iga fraktsiooni puhul palju keerulisem ja iga meie komisjoni liige tunneb end olevat kaasatud sellesse teemasse ja variraportöör ei saa seda kõike hõlmata teine asi, tahtsin seda juba, äh, ütlesin seda juba alguses ja kordan seda veel üle, need kompromissettepanekud äh, saadeti laiali, kuid tegemist ei ole minu meelest äh, lõplike kompromissettepanekutega, vaid siin on veel palju tööd ära teha. ma arvan, et selles olukorras peame väga hoolikalt jälgima seda, mida öeldakse, kui me räägime kompromissidest ning me peame tagama Mm, parlamendikomisjonide liikmetele äh, õiguse muudatusettepanekuid muuta, nii et äh, kui me öö, äh, koostame kompromissettepanekud, siis võtame arvesse liikmete eraldiseisvaid muudatusi ning sellest saab lõpuks grupi muudatusettepanek. kuid kui ma vaatan kompromissettepanekute sõnastust, siis mind öö, ähm, erinevate fraktsioonide puhul on väga erinevad seisukohad ja tegemist on kas sotsialistide, liberaalide või Rahvapartei seisukohtadega ja siia on alla kirjutanud ainult üks parlamendiliige tihtipeale. ma palun sekretäriaadil sellest kinni pidada, et e, parlamendiliikmetel on individuaalsel tasandil võimalik muudatusettepanekuid muuta ma arvan, et me peaksime eh, siin olema väga läbipaistvad. mis puudutab siseli, sisulist külge, siis meie komisjon ja nagu meie raportöör seda ka teab, ehm, meie jaoks on tegemist kõige olulisema küsimusega meie mandaadi ajal. meil on olnud palju olulisi teemasid muidugi ja palju on äh, veel lahtisi küsimusi mitmeaastase finantsraamistiku tõttu, kuid äh, see on äh, teema, mis jääb väga oluliseks. nii et kutsun kõiki üles käituma vastutustundeliselt ja kui meil ei õnnestu öö, selle tõlgendamisdirektiivi küsimuses kokkuleppele ei jõuda. tegemist on teemaga, mis juba minu eelkäija ajal oli väga olulisel kohal. ja see oli minu jaoks ka kõige raskem koorem, mis ma temalt äh, üle võtsin Äh, ai-, ähm, pärast neid kohtuotsuseid, pärast äh, erinevaid tõlgendusi äh, direktiivi kohta jõuda mingisugusele lahendile, kuid kui me pärast viit aastat ei jõua kokkuleppele nõukogus, siis ma arvan, et igalühel meist on väga raske vastutuskoorem selle tõttu õlul. see tähendab, et me peame rohkem pingutama. ja ma jagan äh, täiesti Toomas Hendeli seisukohta, kes tuletas mulle meelde üht arutelu, kui me rääkisime põhiõiguste hartast. vabandust, et äh, kaldun siin teemast kõrvale, kuid ma arvan, et see viide on asjakohane. põhiõiguste hartas ei tahtnud osad äh, kopeerida seda, mis oli juba Euroopa Nõukogu hartasse kirjas, nii et äh, meil ei olnud seal äh, õigus midagi uut kirjutada, olgu tegemist siis läbivaatamisdirektiivi või tõlgendamisdirektiividega, kui me ei saa midagi uut siia kirja panna, siis kogu see jõupingutus on kasutu. kui meil on tõlgendamisdirektiiv, siis see tähendab, et meil on vaja uut äh, tõlgendamisruumi luua ning ma arvan, et see, mida komisjon siin välja pakub, eriti just artiklis kaksteist, äh, ma arvan, et siin oleks see väga kahetsusväärne, kui me siit parlamendist läheksime välja, olles silmast, silmist lasknud äh, olulise küsimuse. kui ma vaatan äh, Euroopa Komisjoni, äh, kes on olnud sotsiaalplaanis nõus tegema suuri edasiminekuid, siis on meil ühine vastutus, eriti just ehitussektoris. ja tegemist on võtmeelemendiga, sellepärast loodan, et läbi äh, nende kompromisside, mida me püüame leida, ei kaota me peamist silmist. ma tean, et äh, paljudes liikmesriikides on oma mehhanismid olemas ja nad arvavad, et sellest piisab, kuid äh, siseturu funktsioneerimise puhul ei ole kunagi näinud seda, et äh, liikmesriik suudaks ennast varjata oma riikliku õiguse taha, et see, arvates, et see varjab teda äh, ühise turu eest ning kaitseb teda teiste eest. teatud äh, riikidel on äh, Äh, teatud refleksid, kui neil on parem sotsiaalne kaitse ning nad tahavad, nad ei taha, et Euroopa õigust edasi arendatakse, sest see vähendaks nende kaitset ja vähendaks nende öö, äh, olukord, äh, nende öö, saavutusi, kuid öö, me peame tegema ühiselt jõupingutusi, mis öö, läheksid võimalikult kaugele, kuigi meie äh, edusammud on olnud väga väiksed äh, olukorda arvestades. ma arvan, et nüüd äh, annan teile, annan uuesti sõna raportöörile ja te teate, et meil on võimalus nende kompromisside juurde veel tagasi tulla. Mm, nad ei ole veel lõplikult sõnastatud, nii et Äh, annan teile nüüd äh, sõna ja palun teil olla nii äh, mõistlik, nagu kõik kõnelejad on siiamaale olnud. ei küsinud komisjonilt, kas nad soovivad sõna võtta, ahah, soovivad, selge, annan siis sõna komisjonile ja alles siis raportöörile. suur tänu, proua esimees, püüan lühidalt teha. tahaksin teid kõiki tänada väga rikkaliku arutelu eest täna hommikul, isegi kui meil ei ole veel lõplikke kompromisse. arvan, et peamine on see, et kõige vastuolulisemaid elemente viidaks õiges suunas edasi ja eh, õnnitleme ka raportööri, et ta on suutnud käsitleda eh, kaheksasada eh, muudatusettepanekut ja nüüd oleme jõudnud ainult öö, nende kolme artiklini, kolm, üheksa ja kaksteist, mis puudutab avatud ja suletud nimekirjade teemalist arutelu, siis see võib olla küll kiusatuseks, kuid asi ei piirdu ainult sõnadega shall ja may, sest kui te kasutate sõna shall, siis te võite kohustada teatud liikmesriike sisse viima vastavaid kontrollmehhanisme ja see on väga oluline küsimus avatud ja suletud nimekirjade puhul ei ole tulemused samad, kui me räägime artiklist kolm, mis puudutab puudutab lähetamise aluselemente, sest siin on artiklite kolme ja üheksa vahel oluline erinevus. artiklis kolm on välja toodud lähetamise kriteeriumid ja see peegeldab erinevaid olukordi, mis on tõesti väga erinevad liikmesriigiti siin on mul ainult üks küsimus ja üks märkus, kui me vaatame kompromissettepanekuid, siis siin peaksime kaaluma kõiki elemente ja siin on pragmaatiline rakenduslik küsimus, kuidas see peaks kõik aset leidma, kas kõik kontrollorganid peaksid oma kontrolle läbi viima juba ennetavalt ja kas siin on võimalik sisse viia äh, faktilisi elemente, mida tuleks siis edastada komisjonile, kuidas see praktiliselt peaks välja nägema? võib-olla on see teie jaoks selgem kui minu jaoks, kui ma seda teksti loen. mis puudutab artiklit üheksa, siis arvan, et siin on väike hoiatus asjakohane, sest me peaksime arvesse võtma ka laiemat arengut Eh, näiteks ehm, üheksanda märtsi Euroopa Nõukogu otsust, kus öeldi, et riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil on vaja vähendada bürokraatiat, eriti just VKE-de puhul ning ehm, siin on väga suur mõju sellel, kas me kasutame sõna shall või may, mis eh, puudutab avalikke konsultatsioone Äh, mis on üks kõige suuremaks bürokraatia allikaks, äh, siis on see ka siin direktiivis üheks peamiseks probleemiks. Äh, tõstataksin veel proua Hirši ja proua Schröderi poolt tõstatatud küsimust, mis puudutab artiklit kuusteist. Te öeldi, et et see kompromiss on võib-olla oluliseks muudatuseks, kuid meil on kahe tuhande viiendast aastast öö, ähm, öö, äh, otsus number kaks tuhat nelikümmend, mis on pretsedendiks ja äh, kõige suuremaks eeliseks selle süsteemi puhul on see, et see väldiks edasisi arutelusid, kuidas äh, arvutada maksumust, sellepärast et raam otsuse puhul on see, et tagastatud raha jääb sellele riigile, kes seda raha äh, tagasi püüab saada, see on väga lihtne ja väga pragmaatiline lahendus ähm, äh, sellele, kuidas peaks äh, raha tagasisaamine toimuma. ja siin viitan ka komisjoni algsele otsusele ma soovin teile muidugi palju edu ja komisjon on valmis teid abistama iga kord, kui te seda soovite proua Jažvovetska, palun. suur tänu, proua esimees, lubage alustada sellega, et ütlen, et olen täiesti teadlik sellest vastutusest, mis minu õlule langeb Äh, oma äh, kolleegi komisjonide nõukogu ees ja äh, töötajate ning tööandjate ees ja ka variraportööride ees. ma tean, et variraportöörid peavad läbirääkimisi kõikide fraktsioonidega, mitte ainult nendega, kes on muudatusettepanekud esitanud, vaid ka nendega, kes äh, sellest direktiivist huvituvad. nii et äh, kinnitan teile, proua esimees, et äh, ma olen oma vastutuse kõrgusel. mis puudutab erinevaid sõnavõtte, siis ühelt poolt olen väga rahul, sellepärast et kui me mõtleme ähm, arutelu alguse peale, siis olid meid lahutavad lõhed väga suured, kuid nüüd mõistan, et oleme ühel arvamusel, see lubab meil jõuda olukorda, kus liikmesriigid äh, võtavad otsuse, kas olukorda kontrollida või mitte kontrollida, sellepärast ma arvan, et peame äh, siia sisse viima sõna shall, liikmesriigid peavad neid kontrolle läbi viima ja peavad äh, tagama selle, et lähetamine oleks seaduslik. kompromissides on seda äh, tüüpi sõnastused ka olemas. kompromissis kolm äh, taandes kaks on ette nähtud see, et liikmesriik peab kaaluma kõiki elemente, mm, faktilisi elemente ja nii edasi. artikkel kolm. artikkel kolm siin on kõik äh, elemendid, mis ähm, lähetamist iseloomustavad ja kõiki neid elemente tuleb analüüsida. siin öeldakse väga selgelt, et liikmesriigid peavad seda tegema, kuid samas antakse liikmesriikidele võimalus valida, millised on need elemendid, mil, mida nad kontrollida soovivad. siin viitan artikkel kolm taandele kaks. Need elemendid võivad hõlmata eriti kahte punkti ja need elemendid lubavad liikmesriikidel otsustada, kas nad soovivad kontrollida kõiki elemente või ainult üht valikut neist elementidest. ja seda just eesmärgiga halduskoormust vähendada. artiklis kolm lisame ühe punkti kus me ütleme, et liikmesriigid võivad rakendada lisakriteeriume, kuid need lisakriteeriumid peavad olema teavitatud, neist tuleb teavitada Euroopa Komisjoni ning sellest ka siin räägiti. me oleme kõik siin tegelikult ühel nõul. meie ja ka variraportöörid oleme tegelikult äh, ühel nõul, me leiame, et liikmesriigid peavad kontrolle läbi viima, kuid me jätame liikmesriikidele võimaluse valida neid elemente, mida nad kontrollida soovivad. pärast seda edasi artikkel üheksa. me ütlesime, et siia tuleb sisse viia sõna shall, sest ilmtingimata tuleb ettevõtteid äh, kontrollida, kui nad töötajaid lähetavad, kuid tegelikult on see hoopis artikkel seitse, mis seda probleemi käsitleb. kõneleja parandab ennast, artikkel number kümme. liikmesriigid peavad tagama, et kontrollid oleksid tõhusad ja proportsioonilised. nii et siin on veel kord seesama asi kirjas. tekstis on see juba kõik kirjas. liikmesriigid on kohustatud kontrolle läbi viima. siis lähen uuesti artikli üheksa juurde, mis on vastuoluline. siin on nimekiri meetmetest, mida võib rakendada raportöör ja variraportöörid soovivad, et liikmesriigid oleksid need, kes otsustaksid, milliseid meetmeid rakendatakse. artikkel üheksa hõlmab nimekirja meetmetest ja meie leiame, et kui liikmesriigil on vastav ekspertiis olemas ja kui töötajate lähetamine nõuab uusi meetmeid, siis on see võimalik, kuid sellest tuleb komisjoni teavitada. ma ei saa aru tegelikult, kus siin see vastuolu on. kõik see, mida te nõuate, on kompromisslahendustes juba välja pakutud. pärast seda öö, äh, tahaksin öö, äh, rääkida ka teie öö, Äh, sõnavõttudest, kuid räägin ainult nendest, äh, mis olid kõige vastuolulisemad. Steven, äh, kui sa tahad veel rääkida artiklitest kolm ja üheksa, siis teen seda hea meelega. määr, Rooma üks määrus, tegemist on vastuolulise elemendiga, kuid me peame selgitama, milline on kohalduv õigus kuritarvituste puhul, ma arvan, et kui me oma tööd äh, nende muudatusettepanekute kallal jätkame, siis leiame ka võib-olla parema lahenduse. minu eesmärk ja mind äh, toetasid ka meie sotsiaalpartnerid ja kolleegid, oli äh, tagada, et kohalduv õigus kehtiks kõikidel juhtudel. mida ma sellega mõtlen, me oleme juba näinud äh, keerulisi olukordi, näiteks äh, Saksa kodanik äh, ei leia tööd Saksamaal isegi miinimumpalga eest, kuid ta saaks tööd Poolas, ta läheb Poolasse ja äh, leiab seal töökoha ning äh, saab sellest miinimumpalka. minu küsimus on järgmine. kui me soovime vältida olukordi, kus me ei ole kindlad kohalduvas õiguses, siis kas me peaksime äh, määrama kindlaks, milline õigus kohaldub, ma arvan, et ei peaks Äh, siin rakendub äh, Rooma üks määrus. Euroopa Kohus on oma otsustes rõhutanud, et äh, tuleb valida kohalduv õigus, mis on kõige soodsam töötajale. sellepärast olengi teinud ettepaneku äh, et äh, me võtaksime selleks aluseks Rooma üks määruse, kuid kui te eelistate seda muuta, siis äh, võime leida siin äh, mingisuguse muu sõnastuse. ja lõpuks, mis puudutab ennetavat teavitamist, millest Steven rääkis, siis tegemist ei ole ainult teavitamisega sellest, et keegi hakkab mingil päeval ühes kohas tööle tegemist on väga detailse dokumendiga, seal on nimi, sünnikuupäev, info, mis puudutab iga lähetatud töötajat. ja tihtipeale näiteks kaks päeva enne, kui töötajatud, töötaja lahkub, siis midagi muutub ja liikmesriigid peavad seda kontrollima. rääkisin paljude ministritega ning paljude liikmesriikide esindajatega liikmesriigid valisid ise siin lahenduse, mis on kõige soodsam ja mis lubab neil saavutada võimalikult palju teavet ilma vigadeta ning mis neid rahuldaks. tihtipeale on riiklikus õiguses sätteid, mis puudutavad teavitamise tähtaegu. Need teavitamise eh, tähtajad ei saa olla üks minut või üks sekund, tihtipeale on nad mitmepäevased, kuid seda öö, ehm, dokumenti tuleb siis täiendada ja öö, eh, teavitamine toimub selle dokumendi saatmise hetkel, miks? siis sundida peale midagi, mida on raske rakendada, jätkem selle liikmesriikide otsustada liikmesriigid võivad seda infot nõuda viis päeva enne töötaja lähetamist või mõni teine liikmesriik soovib seda infot üks kuu enne lähetamist. liikmesriik võib otsustada äh, vastavalt olukorrale ja vastavalt äh, oma kogemusele selles valdkonnas. Steven rääkis siin ka võimalusest mm, kollektiivhagisid äh, algatada. Steven, see ei käsit-, see käsitleda selles direktiivis, vaid direktiivis Monti kaks, kahjuks see direktiiv ei näinud päevavalgust, me oleksime võinud sellest arut-, selle teemalist arutelu pidada, kuid äh, siin on teatud sätted olemas, mis näevad ette, et sellised algatused on liikmesriikide pädevuses, nii et kui liikmesriigil on vastav kogemus juba olemas, siis võib ka samas liinis jätkata. ma ei näe äh, siit mingisugust kahju tõusvat. Nadja juhtis meie tähelepanu dokumentide arhiveerimisele pärast äh, lepingu lõppu. meie loobusime sellest kaheaastasest tähtajast sellepärast, et teatud liikmesriigid nõuavad viieaastast dokumentide säilitamist ja kui teatud ettevõte, kes teab, et tal on kohustus säilitada neid dokumente viis aastat, mis puudutab lähetatud töötajaid, siis äh, teen ettepaneku jätta olukord selliseks, nagu ta on. kuid oluline on äh, rääkida kohustusest dokumente säilitada. seega me peame rääkima väga selgelt sellest. jätan aga tähtaja liikmesriikide otsustada. Äh, võib-olla ei ole see siin piisavalt selgelt välja toodud nii et äh, püüame siin äh, leida lahendust. Nadja tõi välja ka artikkel neliteist A puhul äh, keeldumise küsimuse. me ei pea seda muidugi kohustuslikuks, kuid liikmesriikide kohust-, kogemusi arvesse võttes on vastu võetud raamotsus kakssada neliteist äh, ja seal on vastavad sätted olemas ning meie viitame nendele siin. mis äh, puudutab äh, sanktsioone või tagasinõutud raha, siis liikmesriigid, liikmesriikidel on öö, ähm, võimalus säilitada seda raha, kus see raha tagasi nõuti ja öö, äh, standardid on liikmesriigiti erinevad. mõnikord oh, on äh, tegemist administratiivsete otsustega ja kui liikmesriigid leiavad, et see olukord on optimaalne, siis äh, on see väga hea. sellepärast oleme selle välja pakkunud ka oma direktiivis lahendusena. kui te soovite teistsugust sõnastust muidugi, siis võime seda teha. mis puudutab äh, küsimust ähm, äh, esimees katkestab ja soovitab raportööril äh, kiiresti oma sõnavõtt kokku võtta. selge, ütleb raportöör. keskendun siis sellele Eh, mida siin veel ei ole veel käsitletud. Eh, tänan Elizabethi tema märkuste eest, mis eh, puudutavad alusdirektiivi ning artiklit viis. tegemist on olulise artikliga sellepärast, et artikkel seitse, mille põhjal peab komisjon pöörduma lähed-, esitaja liikmesriigi poole, siis nüüd peab komisjon pöörduma vastuvõtva riigi poole. me selgitame siin, kuidas see koostöö peaks välja nägema kontrollide puhul. Tšaba Ööri rääkis artiklist kaksteist ja allhanged puudutavad sellest kohustustest. artikkel kaksteist on vastuoluline ja see on üks kolmest artiklist, mis tekitavad erinevaid reaktsioone, kuid meie toetame solidaarse vastutuse sisseviimist sellisesse direktiivi. Ehm, praegune olukord võib lähet-, tavatele ettevõtetele väga ebavõrdse olukorra luua. teeme näiteks, võtame näiteks olukorra, kus äh, allhanget äh, osutav ettevõtja ei soovi solidaarsusest kinni pidada ja mõni teine ettevõte on kohustatud sellest solidaarsusreeglist kinni pidama. nii et ma arvan, et äh, siin on väga lihtne valik, ettevõtja pöördub just selle solidaarsusest mitte kinni pidava allhanget osutava ettevõtte poole ning äh, me peame siin tagama töötajate õigustest kinnipidamise, sellepärast olemegi siin välja pakkunud äh, meie meelest optimaalse lahenduse. Alejandro, Shell ja May, ma loodan, et sa kuulasid mu selgitusi ja et äh, need veenavad sind. sa rääkisid ka vajadusest luua sätteid, mis takistaksid äh, riivlifirmade loomist. algusest peale olen sotsiaalpartneritele ja kolleegidele öö, äh, rääkinud, et äh, peame leidma vastava meetme, mis takistaks riiulifirmade äh, tegevust. Need äh, ettevõtted ei ole registreeritud, neil ei ole ametlikku arvepidamist ja nende olemasolu avastatakse ainult sellel hetkel, kui tekib mingisugune probleem. me oleme siin sisse viinud vormeli, vastava vormeli, kuid mitte keegi ei suutnud välja pakkuda sobivat sõnastust, mis tõepoolest takistaks riiulifirmade eksisteerimist, kuidas me saame nende mm, firmade eksistentsi välistada, kui keegi tahab olla ebaaus. ka isegi kõige rangemate reeglite piires õnnestub neil leida võimalus ikkagi toimida. seega me ei leidnud ühtegi sõnastust, mis lubaks välistada sedasorti ettevõtete eksisteerimise. Saari, aitäh äh, nende märkuste eest. Ähm, ma loodan, et äh, minu selgitused ja vastused olid piisavad. Äh, härra Ludvigson on, nagu ma aru sain, pettunud lugedes neid kompromisslahendusi, ma olen teiega nõus. direktiiv, mis puudutab äh, töötajate lähetamist, ei puuduta miinimumtingimusi, nii et tõepoolest te võite selles direktiivis pettunud olla. me soovisime lihtsalt äh, parandada neid äh, direktiivis olemasolevaid sätteid, et tema kohaldamist, et selle kohaldamist parandada ja muuta seda praktilisemaks. seega ma olen teiega täiesti nõus. ja Juta. milline on see riik, kus miinimumpalk on kolmsada eurot? tavaliselt, kui töötajaid lähetatakse, siis lähetatud töötaja saab miinimumpalka kas oma lähteriigi või vastuvõtja riigi reeglite kohaselt, kuid ma arvan, et isegi Poolas ei ole selline palk võimalik. palun too mulle täpsemaid näiteid äh, siin. Ähm, ma olen väga huvitatud sellest. Äh, esimees äh, segab vahele. raportöör jätkab Te ütlesite, et tegemist on äh, väga olulise tekstiga selle mandaadi ajal, nii et ma arvan, et ehk mul on õigus veel jätkata minutikese. esimees, jah, äh, te räägite juba viisteist minutit, äh, nii et äh, ma ei äh, sea teie õigust rääkida kahtluse alla, kuid palun lihtsalt võtke nüüd kokku oma sõnavõtt jah, Äh, suur tänu, äh, juhtisid äh, Juta meie tähelepanu sellele, et komisjon ei pea oma nõusolekut andma, me räägime siin tegelikult hoopis sellest, et komisjoni tuleb teatud asjadest teavitada ning lõpu, lõpetuseks Elizabeth ütles, et tegemist on väga konstruktiivsete läbirääkimistega. tõepoolest läbirääkimised on konstruktiivsed just tänu teile ja tänu sellele, et me otsime lahendust, mis tagaks töötajate õiguste kaitse kõikjal, samas kinni pidades nende vaba liikumise õigusest. aitäh, et need vastused olid nii täpsed muudatusettepanekute teemaline eh, või loodetavasti ka kompromissettepanekute teemaline arutelu leiab aset üheksateistkümnendal juunil ja loodan, et see on lõplik kuupäev nende kompromisslahenduste väljatöötamiseks kõikidel nendel põhjustel, nagu ma siin juba mainisin selleks, et saaksime seda teksti hääletada kahekümnendal juunil. nüüd läheme kaheksanda päevakorrapunkti juurde meie päevakorras, mis äh, vaatab äh, läbi arvamuse, mille oleme koostanud riigikomisjoni jaoks ja mis puudutab regionaalpoliitikat äh, kui laiaulatuslikumat riiklike toetuskavade osa. siin on kolm kompromissmuudatusettepanekut, mis püüavad meie mis äh, võtavad üle ka meie mured seoses kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ja samuti Elizabeth Schröderi äh, soovi viidete kasvule, mis vastaks Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiale, äh, tark, jätkusuutlik ja kaasav, aga samuti ei tohi siin kõrvale jätta tööstus osana kasvust ning samuti siin räägitakse ka riigiabi eest ning äh, selle kooskõlastamist ühtekuuluvuspoliitikaga. me oleme samuti kaasanud Elizabeth Schröderi ja Francois Castexi muudatusettepanekud. siin jällegi on samuti jutuks riigiabi ja ühtekuuluvuspoliitika kooskõlastamine. ja seda eriti siis, kui on tegemist äh, relokaliseerimisega, äh, mis ei lähe alati kokku mm, ühtekuuluvuspoliitikaga. Need olid siis minupoolsed äh, märkused ja nüüd alustaksin aruteluga. kes meil on siin kirjas? Alejandro Cercas, eh, Veronika Lope Fontanier ning Elizabeth Schröter ja sellega on kõnelejate nimekiri suletud. Eh, suur aitäh! ma tahaksin paari sõnaga nüüd tutvustada muudatusettepanekuid kolleegilt Francois Castexilt, kes praegu on eh, ühel teisel koosolekul. kõige olulisem neist on üheksas muudatusettepanek ja see puudutab Euroopa Parlamendi rolli selles protsessis, me oleme siin praegu välja jäetud, ning samuti muudatusettepanek üheksateist, kus räägitakse sellest, kuivõrd oluline on koordineerida muudatus, on koordineerida ühtekuuluvuspoliitika liikmesriikide vahel. meil oleks vaja ühiseid kriteeriume. muudatusettepanekud viis ja kuus, nende eesmärgiks on parandada õiguslikke tagatisi pidev kriteeriumite muutmine, millega muudetakse ka komisjoni äh, äh, suunitlusi ning samuti kohtu pidev muutuv praktika äh, takistab tavalise, normaalset toimimist sektoris ning sektor kannatab selle all laevaehituses, kannatatakse selle all juba kaks aastat, me ootame lahendust konfliktile. samas lepingud on blokeeritud kõik ootavad äh, viimast lahendust, nii et konkurentsipoliitikal on omad tagajärjed äh, ka tööhõivepoliitikale. me ei taha, äh, meil on vaja tagatisi, meil on vaja töö tagada, tööjõud tagada, nii et ettevõtted saaksid toimida. me räägime siin investeeringutest, mis on suunatud tulevikku ja me ei tohi kaarteriigi abi, sellepärast et riigiabi enamasti kasutatakse siis, kui on vaja tulevikku silmas pidada. ning lõpetuseks muudatusettepanekud kakskümmend neli, kakskümmend viis proua Krasteks, Kasteksi poolt äh, juhivad meie tähelepanu reaalsele olukorrale. töötuse tase on kõrge Euroopas, kuid samas on meil ka mm, sotsiaalmajandus ja see ei lähe kapitalipõhise majandusega ja selle loogikaga täpselt kokku praegu on kogu süsteem mõeldud eh, kapitali põhjal toimiva ühiskonna jaoks, aga mitte sotsiaalmajanduse jaoks. Eh, proua Lope Fontanje, jah, suur aitäh, ma teen hästi lühidalt, sellepärast et eh, juba muudatusettepanekute eeltevalmistamiseks endaks meil palju aega ei olnud. kahjuks jällegi ei ole ka neid muudatusettepanekuid jõutud tõlkida meie keeltesse, aga lõpptulemusena ma usun, et väga vähese aja vältel õnnestus meil siiski ära teha suur töö. ja tulemus on pigem rahuldav. ma loodan, et Regionaalkomisjon ka arvestab sellega. kokku on kakskümmend seitse muudatusettepanekut. ja peatselt leiab aset ka ettevalmistav koosolek Rahvaparteis ning siin me saame ka hääletusnimekirja juba välja töötada, aga ma usun, et enamus muudatusettepanekuid kiidetakse heaks. tahaksin peatuda kahe muudatusettepanekule lähemalt, mis ma koostasin koos Elizabeth Moraniga. ja ma sooviksin, et kolleegid teistest fraktsioonidest hääletaksid nende poolt kuueteistkümnes muudatusettepanek. seitseteist siiski, seitseteist parandab ennast kõneleja. seitseteist, siin me ütleme, et sotsiaalabi raames peab olema prioriteediks tööhõive. ja miks me seda ütleme, seda seetõttu, et lähimuspõhimõttest tulenevalt liikmesriigid saavad ju äh, abistada ettevõtteid aga samas nad ei ole sunnitud silmas pidama kõige põhilisemat ehk siis töökohtade loomist. me tahaksime seega panna rõhku just töökohtade loomisele ja koostada hierarhia prioriteetidest. teine muudatusettepanek kakskümmend üks, kus toetatakse seda, mida ka regikomisjon tahab. siin tahetakse, et suurettevõtted saaksid samuti abi kasutada. see, miks seda seetõttu? et tundub, et äh, volinik Almunia homme tuleb ka regionaalkomisjoni, aga praeguses olukorras on suurettevõtted abisaajate nimekirjast välja jäetud. seda sellepärast, et leitakse, et sellest abist võib pigem kahju kui kasu tõusta me nõustume Regionaalkomisjoni enamuse arvamusega, me leiame, et need ettevõtted tuleks kaasata, muidugi seda tingimusel, et teatud aspektidest kinni peetakse, nimelt et need ettevõtted peavad olema innovaatilised, arvestatakse ökoloogiliste vajadustega, tehtaks koostööd VKE-dega. me tahame jah, neid kriteeriume, aga me tahame ka aidata suurettevõtjaid, sellepärast et me leiame, et see, nende läbi on võimalik toetada ka VKE-sid seega suurettevõtted saavad kaasa aidata kogu regiooni arengule, kus nad tegutsevad. see on ka põhjuseks, miks me leiame, et ei tohiks jätta äh, suurettevõtteid abisaajate seast välja. ja lõpetuseks kolme kompromissmuudatusettepaneku kohta. A ja B-ga meil mitte mingeid probleeme ei ole. ja me vaatame kindlasti C veel läbi sest et siin meil võivad olla teatud kõhklused. ning me leiame, et äh, riigi abi tuleks ase-, arvest-, asendada hoopis riigi investeeringutega, see tundub olevat parem, aitäh! see kohta te tahate äh, riigi abi sisse jätta? mitte riigi investeeringud? jah, hästi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 me peaksime jah ütlema riigiabi ja mitte riigi investeeringud, sellepärast et me ei tea tegelikult täpselt, mida peetakse silmas riigi investeeringute all, aga riigiabi, sest me saame küll ähm, ühtselt aru. tahaksin ka rääkida ühest väga olulisest äh, võtmeküsimusest. mis puudutab riigiabi ning äh, ettevõtte tegutsemisaega mingis piirkonnas, siis me otsustasime, et miinimum äh, ajaks peaks olema kümme aastat triloogi alustamiseks. triloogi äh, raames me võitlesime pikalt selle äh, eest, sajaprotsendilist tulemust me ei saavutanud meie tulemuseks on siis natukene nüansirikkam sõnastus, aga ma usun, et kui äh, viiakse tegevus välja Euroopa Liidus, siis siin puhul, juhul meil õnnestus küll äh, jääda selle juurde, mis me tahtsime. me tõesti võitlesime vägagi äh, selle nimel, et ettevõtted tegutseksid edasi oma regioonides. ning seetõttu on siia sisse viidud ka ristviide ja viidatakse ühtekuuluvuspoliitikale. kümme aastat alles ei jäänud siia seega me aastate arvust enam ei räägi, aga me peaksime siiski selle põhimõtte juurde jääma, sellepärast et me lähme kaugemale komisjoni soovidest. komisjon rääkis kolmest kuni viiest aastast, parlament äh, tahtis suure enamusega triloogil rohkem aega. see võimaldaks regioonides äh, töökohti alal hoida. see on ka põhjuseks, miks ma siia midagi lisanud veel. ma leian, et triloogi käigus meil kümmet aastat kõikjal saavutada ei õnnestunud, välja arvatud VKE-d, keda see kolm aastat ei puuduta, aga põhimõtteliselt meie esimeseks mandaadiks oli see, et minna viielt aastalt kümnele. tulemus on teistsugune, siin on kirjas kolm aastat VKE-de jaoks, viis aastat Euroopa Liidus ja liikmesriikides ja kümme aastat siis väljaspool eh, EL-i. me tõesti pidasime väga rasked läbirääkimised maha, eh, mis olid väga keerukad, meie sooviks oli eh, hoida ettevõtted ikkagi oma regioonides alates hetkest, mil nad riigiabi saavad. seega volinik Almunia, kes kelle arvamus täiskogul oli päris keer- äh, äh,, raskesti mõistetav. nüüd on jällegi kõik küsimärgi alla seadnud. meil on juba olemas otsus ning me oleme hästi edasi jõudnud, kui me jälle viie aasta juurde tagasi tuleme, siis sellisel juhul me blokeerime Almunia soovid kes lõpptulemusena siiski eh, peaaegu nõustus kümne aastaga. ma saan aru, et eh, teie kõne oli kaitsekõne või pigem siis kriitika kahekümne kuuenda muudatusettepaneku vastu? jah, ma vabandan kolleegide ees. ma tean, et tähtaeg oli väga lühikene kõik see oli seotud sellega, kuidas regionaalkomisjon ise tuli välja oma omalgatusliku raportiga, sellest teada andis. mina teavitasin sekretäriaati juba ammu sellest, et me peame oma arvamuse koostama siin. aga kui regi komisjon sai õiguse omalgatuslik raport koostada, kõik läks väga kiiresti ning see on ka põhjuseks, miks me pidime niimoodi toimima ja seega vabandan kolleegide ees muudatusettepanek seitseteist, eh, proua Looper Fontanier, ma toetan seda. muudatusettepanek kakskümmend üks, siin on mul rohkem kahtlusi, sest et ma arvan, et muidugi suurettevõtted on mootoriks, aga kui me räägime riigiabist praegu, siis minu meelest prioriteet tuleks anda pigem VKE-de võrgustikele me räägime neist väga palju, aga lõpptulemusena me toetame neid ikkagi vähe. nüüd viide äh, riigi investeeringutele väga kummastav on, kui Elizabeth äh, Schroeder ütleb, et ta ei tea, mis see on, siin ikkagi ei tasuks liit-, liialdada. Äh, iga päev me räägime sellest, et on vaja era- ja riigi investeeringut hoovustada. see on ikkagi päris selge riigi abi on jällegi muu. üldiselt meil on vaja, et äh, riik hakkaks uuesti investeerima ning seejärel riigi abi võiks olla üheks vahendiks, kuidas riigi investeeringuid rahastada. ma arvan, et siin on tegemist kahe suhteliselt erineva mõistega. kui me räägime vastusest kriisile, siis küsimus, mis on siin tõstatatud, ei puuduta riigi abi ja konkreetset juriidilist instrumenti, vaid pigem puudutab äh, üldisemat strateegiat äh, riigi investeeringute puhul. Prantsus Kastek selle muudatusettepaneku ka tegi ja ma teen ettepaneku, et see peaks sees ja sisse minema. aga muidugi mõista, ma olen kõikide käsutuses ja valmis seda küsimust üle arutama enne täna pärastlõunast hääletust. nüüd me oleme selle punktiga lõpetanud ja jällegi me hääletame pärastlõunat. Äh, tahaksin ütelda, et Adam Kausa raportit me kahjuks täna hommikul läbi arutada ei saa, seega üheksas punkt päevakorrast äh, tuleb arutelule äh, pärastlõunase äh, koosoleku alguses, siis juhatab koosolekut Nadja Irš ja kümme, üksteist, vaatame, kuidas meil õnnestub oma töö korraldada. nüüd aga annan sõna Jean Lambertile, kes tutvustab kompromissmuudatusettepanekuid, mis on tehtud tema omaalgatuslikule raportile, mis puudutab kriisi mõju äh, kõige äh, ebasoodsamas tingimustes olevate inimrühmade äh, tervishoiule. jah, suur aitäh, et muutsite päevakorda sest et mul oli täna hommikul üks teine koosolek. ma tahaksin esmalt tänada kõiki kolleege, kes äh, on äh, kompromissmuudatusettepanekutega tööd teinud. siin on päris palju erinevaid äh, fraktsioone teinud päris palju erinevaid muudatusettepanekuid, aga arutelud olid pigem positiivsed. muidugi me peame arvestama ka sellega, milles iganes naistekomisjon täna hommikul ka kokkuleppele ei jõudnud. ma ei hakkaks kõiki muudatusettepanekuid kirjeldama, aga võib-olla kõige olulisemad, millest me peaksime teadlikud olema. üheks neist on B-kompromiss kuuenda lõike kohta, kus räägitakse vajadusest hoida hooldus, tervishoiu tasemed neis liikmesriikides alles, kus praegu kasinusmeetmeid rakendatakse see on seotud samuti kompromissiga C, kus räägitakse vajadusest alal hoida juurdepääs kõige äh, lihtsamatele sotsiaal- ja tervishoiuteenistustele sest me näeme, et osad liikmesriigid teatud äh, rühmade äh, juurdepääsu piiravad praegu, aga me tahame, et see juurdepääs jääks alles, me leiame, et vastusel juhul oleks olukord muret tekitav. siin on, sest et liikmesriigid on ju kõik nõustunud sellega, et pigem tuleb ennetada kui äh, ravida tee kompromisse, siin jällegi äh, on jutuks see soovitus, mille me oleme saanud äh, selle kohta, et tuleb investeerida laste mõõtmesse. varem, kui me raporti koostasime, seda veel ei olnud ja siin jällegi toonitatakse seda, et kõige varasem sekkumine on kõige äh, tulusam. selle mõju on kõige suurem siis võrreldes hilisema sekkumisega ning siin me arvestame samuti muude muudatustega, mis räägiti vaktsineerimisest ja muust. meil on ka kolm kompromissi, mis me oleme kokku pannud ja siin on äh, siis need muudatusettepanekud, mis puudutavad äh, hoolekandjaid äh, E, F ja G. ning meil on vaja eelkõige piisavat toetust neile, kes informaalses hoolduses osalevad, perekonnad, sugulased ja nii edasi. ja EF-i kohta siin on päris palju muudatusettepanekuid saadud. ning edasi kasv ning tööhõive paljudes komisjoni dokumentides ja raportites on juba sellest räägitud. kompromiss J puudutab vajadust hinnata muudatuste mõju neis valdkondades. kutsutakse üles liikmesriike läbi viima tegelikke mõjuhinnanguid ning komisjon peaks siis äh, aru andma parlamendile. me tahame teada, mis on äh, kaasnenud nende muudatustega, mis on tehtud ja mis tulenevad ka riiklikest reformikavadest. kompromiss L viisteist äh, lõige, siin räägitakse sellest, et reformikavade puhul me peaks samamoodi poolduma komisjoni peale, palume, et vaadatakse, millised poliitikad on kaasa aidanud Euroopa Liidu vaesusvastasele strateegiale kompromissis M me kordame üle, et osad fraktsioonid, mida küll kõik soovivad äh, diskrimineerimise vastase direktiiviga arvestama siin ning äh, lõige O, mis on neljalt fraktsioonilt, siin on jällegi soovitused hooldajatele ja põhimõtteliselt siin äh, me räägime siis võimalikust Euroopa Liidu direktiivist on ka teisi muudatusettepanekuid, mis on kokku pandud. kompromissideks, aga ma usun, et need olid nüüd need muudatused, mille vastu võib-olla komisjon tunneb kõige suuremat huvi. aitäh, proua Harkin! aitäh, lugupeetud äh, esinaine, teen hästi lühidalt, sellepärast et äh, siin Albert Sipa kattis ära peamise punkt, peamised punktid, äh, võrdne juurdepääs, siis kui me sellest räägime, siis äh, muidugi mõista, kõikides liikmesriikides veel ei ole võrdset juurdepääsu tagatud, aga see on äh, esmatähtis. siin räägiti kolmes muudatusettepanekutest hooldajate kohta, väga hea, et need siin on ja mul ei ole vaja üle korrata, mis sa ütlesid. ja tahaksime veel kompromissi äh, Jotti kommenteerida, me arutasime Philip de Bacariga seda ning rääkisime sotsiaalnäitajatest. ma usun, et selleks, et meil oleks hea poliitika, meil on vaja teada ka, millised on tulemused, me teame, millal see poliitika põhineb ning mis puudutab finantsnäitajaid, siis on hea, et meil on, nagu meil on vaja ka sotsiaalseid ja nii, et ma toetan seda kompromissi, aitäh. aitäh, Alejandro Serkas. aitäh, jah, ma teen hästi lühidalt ja ütleksin, et sotsialistid on igati nõus nende kompromissidega, mis Jean Lamberts on teinud. siin on väga ausalt üle võetud, äh, truult üle võetud meie ettepanekud, seega me toetame kompromisse ning ka lõplikku teksti, aitäh. aitäh, Jean Lamberts, kas tahate veel sõna? ei, väga hea, sellisel juhul on me hääletame homme. ja ma teen ettepaneku. ei, ei, meil on veel aega. et sõna saab nüüd proua Mona Chartier kümnendas punktis ja te saate siis anda ülevaate äh, läbirääkimistest äh, Euroopa Sotsiaalfondi üle nõukoguga. aitäh, lugupeetud esinaine nüüd viimasest äh, ülevaatest peale, mis me hiljuti andsime. Äh, leidis aset siis kahekümnes vististi triloog äh, kõrgel tasemel eelmisel nädalal. ja me räägime üldmääruse üle käivatest läbirääkimistest. me avaldame vastupanu ühes punktis, mis on meie jaoks, meie läbirääkimiste mandaadis ümber pääsmatu ja tegemist on siin miinimumprotsendiga, mis eraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi jaoks ühtekuuluvusfondi raames. me hääletasime oma komisjonis selle poolt, et miinimum, mis sotsiaalfondi läheb, peab olema kakskümmend viis protsenti aga nüüd tahetakse, et miinimum jääks kahekümne ja kahekümne viie vahele. me ei taha, me keeldume täielikult sellest, et selline vahemik ette nähtaks, kuhu peaks sotsiaalfondi eraldatavate vahend, eraldatavate vahendite protsent kuuluma. me tahame kindlat läve ja see on meie jaoks väga tähtis. viimane ettepanek, mis komisjon tegi oli kakskümmend üks koma neli protsenti, protsenti meie jaoks kuuskümmend üks koma neli, see ei ole kakskümmend viis protsenti, nii et me praegu blokeerime arutelud selles küsimuses. seda esiteks. kuna meil on veel kolleege siin ka kohal, lugupeetud esimees, siis ka liberaalide seast, siis lubage mul pöörduda just nimelt nende poole. seda seetõttu et triloogi raames puutusime me kokku ka probleemiga, äh, mis oli seotud ALDE saadikuga. ta võtab tihti kõrgetasemelise triloogi raames sõna ja toetab Euroopa Sotsiaalfondi ning äh, Maaarengu fondi äh, kooskasutust, ehk siis äh, ta leiab, et peaks Maaarengu fondi minevad summad liitma Sotsiaalfondi omadega, et jõuda kahekümne viie protsendini. meie jaoks see ei ole vastuvõetav. meie jaoks see on see samavõrd vastuvõetamatu kui need kakskümmend üks koma neli protsenti ja ma selgitaksin ma arvan, et on oluline, et sellest räägitakse ja, jah. ja, jah, ma saan aru küll, aga kui me räägime koolist või lastesõimest ja kui seda, siis selle jaoks eraldatakse vahendeid Maarepu fondist, siis sotsiaalfondi vahendid on teine asi jällegi. siin lihtsalt siis vähendatakse neid vahendeid kui te saaksite meid aidata selle kolleegiga, sellepärast et tal on kindlasti väga häid äh, halduslikke ideid. aga igal juhul ta võtab sõna meie seisukohtade vastu, milleks on kakskümmend viis protsenti äh, ühtekuuluvusfondi vahendid ja sotsiaalfondi jaoks ja kuna ma tean, et me oleme siin koos ja väga toetame äh, ühtselt seda punkti. ma oleksin äärmiselt tänulik teile, kui te teeksite kõik, mis te saate, et äh, see kolleeg tuleks, jääks palju sobivamate seisukohtade juurde, võttes arvesse, milline on meie üldine seisukoht ehk siis kakskümmend viis protsenti miinimum ilma kokkulepete sotsiaalfondi kohta ja ilma kahekümne viie protsendita läbirääkimised äh, Maarengu fondi üle ei hakkagi pihta. ja ma tahaksin samuti täpsustada, et koordinaatorite koosolekul komisjoni esimees Pervanche Perez tegi ettepaneku, et me peaksime kirja kirjutama proua Koša ja, ja komisjoni presidendi, siis äh, mina ja proua Koša peaksid seda tegema ja me peaksime seda seisukohta ka äh, toetama ning muidugi me anname endast kõik, et seda teha. jah, suur aitäh! ja kõrgetasemelise triloogi raames, mis eile siis aset leidis, äh, koos regikomisjoniga, endine peaminister kelle sõnu te ka mainisite. praegu lähtub sellisest loogikast, mis struktuurifondid üldse laiali lammutab. ehk siis tuleks neid kasutada siis, kui juba tööhõive on, aga tegelikult me tahame toetada neid riike, mis on äh, raskustes, aga nende olukord muutuks veelgi hapramaks. regionaalkomisjonis me teame, et õnneks äh, see seisukoht ei ole enamuse toetust saanud. mis puudutab äh, regioone arengu fondi, siis praegu me oleme alles vaatamas, küsimusi esitamas endale ning me oleme palunud ka uusi arvutusi komisjonilt selle kohta milline võiks siis olla ühe või teise faktoriga arvestamise tulemus. me oleme nüüd selle punktiga lõpetanud ja ma teen ettepaneku, et annaksin sõna proua Lambertsile, kes juhtis tööhõive sotsiaalkomisjoni delegatsiooni visiiti Eurofondi juurde kahekümne üheksandast kolmekümnenda aprillini käesoleval aastal. proua Lambert, palun. mikrofon palun. Sorry, yeah, delegation of three jah, tegemist oli siis kolmest liikmest koosneva delegatsiooniga parlamendi poolt ning äh, külastasime Dublini äh, Eurofondi ja see oli äärmiselt kasulik äh, visiit. ja ma tahaksin juhtida teie tähelepanu kolmele punktile. esmalt arutelud, mis puudutasid seda, kuidas me saame tegelikult aidata kaasa sellele, et liikmesriigi tasandil oldaks teadlikumad sellest, kuivõrd äh, suurt tööd tehakse fondis. ja ma usun, et me oma äh, parteide ja parlamentide siselt äh, ja valitsuste tasandil saame ka palju ära teha. ja me peame natukene ka reklaami tegema sellele, mis fondis tehakse. teine punkt paljude meist, paljudele meist avaldas suurt muljet see, mis meile räägiti sünergiast teiste agentuuridega. tegemist on eh, institutsionaalide vahelise sünergiaga ja ma usun, et siin on tõesti palju väga positiivset, eh, mis Dublini fondi poolt ära tehtud on seoses sellega ning samuti interaktiivsete vahendite kohta tehti meile väga hea esitlus äh, ka veebilehtede muutuste kohta ja tahaksin juhtida teie tähelepanu ka sellele. ja tõesti, te peaksite seda veebilehekülge vaatama, sellepärast et siin on tõesti väga palju väga kasulikku infot. ning siis me saaksime ka vaadata, otsida, mis on äh, ka valimiskampaaniate käigus, millele me mõtleme, me leiaksime sealt väga palju väga kasulikku infot ja see on väga kergesti kättesaadav. ja ma usun, et äh, tõesti meie jaoks oleks väga huvitav ka sellele mm, veebilehele pilk peale heita esitluse detailid, äh, temaatilise esitluse detailid siis on ära toodud ka kirjalikus äh, raportis, seal on ära toodud ka veebilehekülje aadress, kui te tahate näha, millega see on tegemist, seal on siis kirjas, mis äh, öeldi kriisimõjude kohta, kõige haavatavamate kohta, tööstussuhete kohta. nii et ja samuti restruktureerimise tendentside kohta, ma arvan, et et siin tõesti kõik, kogu see info on kättesaadav. see oleks minu väga lühikene ülevaade siis, aga lisaks sellele on sekretäriat koostanud, aidanud mul koostada ka äh, kirjaliku raporti. jah, teeksin siis ettepaneku, et jätkaksime inglise keeles, nii et me saame vabastada tõlgid ning täname neid enne selle eest, et nad on siin juba üle aja olnud. Edith, palun. Really just a very short comment